okei okay,, je vous propose de, de commencer. Eh, teen ettepaneku alustada meie koosolekut, algul juhatan koosolekut mina, sellepärast et meie esimees Marita on, eh, tema lend on hilinenud. Te olete näinud päevakorda, ma kujutan ette, et mingeid probleeme sellega ei ole. Eh, mis puudutab tõlget, siis kõik keeled on olemas, välja arvatud Bulgaaria ja Horvaatia ja nüüd annan natuke aega tõlkidele selleks, et nad saaksid edastada oma teate. tõlgid teatavad, et täna on kolmekümne seitsmes päev, mil protestime ühepoolselt peale pandud töötingimuste pärast ja seetõttu oleme sunnitud lõpetama tõlke täpselt kaksteist kolmkümmend. meil on väga kahju ja me vabandame. aitäh! ja enne kui lähme päevakorra juurde, tahaksin tunnustada Prantsuse kolleege, ehkki mul on väga kahju äh, teie äh, võidu pärast, aga see võimaldab meil teid äh, finaalis toetada ja eurooplasena saab siiski olla rahul, sellepärast et lõpptulemusena võidab siiski Euroopa meeskond. ja nüüd äh, tõsisemalt päevakorra juurde, meil on siin koosolekute protokollide kinnitamine ka seitsmes juuni, kahekümne äh, seitsmes, kahekümne kaheksas aprill ja kahekümne kaheksas juuni ja nüüd käimasolevate institutsioonide vaheliste läbirääkimiste aruanne on, on äh, läbi äh, triloog, mis puudutab agentuure, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi ja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskust. oli äh, triloog kümnendal juulil, mida juhatas siis Austria nii et äh, meie oleme saanud teavet, et äh, arutelu toimus konstruktiivses õhkkonnas äh, kaasseadusandjate vahel, et on mingeid erimeelsusi, aga on endiselt võtmetähtsusega teemad ja probleemid, mis tuleb lahendada, järgmine triloog on ette nähtud septembri alguses. nii palju siis institutsioonide vaheliste läbirääkimiste kohta ja nüüd lähme kohe viienda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab äh, töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulevate ohtude eest. ja tuletan meelde, et tegemist on teemaga, mida me oleme siin juba käsitlenud, kuna nüüd on tegemist kolmanda äh, paketiga, äh, mis puudutab kantserogeene ja mutageene ja annan kohe sõna meie raportöörile proua Laura Ageale. Eh, aitäh. Eh, tere hommikust kõigile. ma olen väga uhke selle eest, et äh, saan siin tegeleda selle kolmanda paketiga, mis puudutab töötajate kaitset äh, kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest mulle tundub, et me oleme teinud suurepärast tööd eelmise kahe dokumendiga, meil on õnnestunud piirmäärasid äh, vähendada rohkem kui kahekümne kantserogeeni puhul ja selle raportiga siis äh, kehtestame kantserogeenide, mutageenidega äh, piirmäärad viie mm, aine kohta ja minu lähenemine on olnud see, et ma olen üritanud tagada maksimaalse kaitse töötajate jaoks ilma, et tõuseksid kulud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Need, neid kahte asja on võimalik ühendada erinevate töö organiseerimise vormide abil ja tehniliste sammude abil ja üleminekuperioodi abil. Berylliumi puhul ma olen näiteks näinud ette seitsmeaastase üleminekuperioodi viieaastase asemel, mille pakkus välja komisjon. ja muutsime ka piirmäär, ilma piirmäära muutmata. ja see tähendab, et ettevõtetel on rohkem aega ülemineku jaoks, tagamaks seda, et nad ei ei ole sunnitud oma ettevõtteid äh, väljaspoole Euroopa Liitu viima ja liikmesriigid peavad läbi viima ka hindamisi, mis puudutavad berülliumiga kokkupuudet. kaadiumi puhul oleme jätnud komisjoni algse ettepaneku samaks aga. aga e- ettevõtetes, kus toimub kaadmiumiga kokkupuude või mõningate e, kaadmiumiühenditega, mis on kantserogeensed peab äh, töötajate ohutuse eest vastutav isik viima läbi bioloogilisi hindamisi ja võtma uriinianalüüse selleks, et tagada, et kahe milligrammi taset ei ületataks ning me peame tagama ka ajaga kaalutud keskmise, äh, mis jääb alla null koma null null nelja milligrammi. Äh, mis puudutab arseenhapet, formaldehüüdi ja mokat, olen jätnud piirmäärad äh, selliseks, nagu olid komisjoni ettepanekus. sektori ühendused, töötajate esindajad tundusid sellega nõus olevat, mis, võttes arvesse nõrka majanduse taastumist mõningates liikmesriikides on minu arvates oluline, et äh, me kujundaksime tingimused ettevõtete jaoks piisavalt paindlikult, et ettevõtted näeksid, et nad oleksid, on võimelised neid samme tegema ilma, et äh, sellega kaasneksid nende jaoks äh, rängad majanduslikud tagajärjed. ja ma üritan saavutada seda, et me läheksime lõpuks, lõpuni ja kaasaksime ka farmaatsiatooted, näiteks tsütotoksilised ained ja lisas üks äh, on spetsiifilised viited, mis puudutavad kokkupuudet kartsinogeensete ainetega. igal aastal rohkem kui kaksteist miljonit inimest, kes töötavad tervishoiusektoris, puutuvad kokku ohtudega, mis puudutavad äh, kartsinogeenseid, mutageenseid ja reproduktiivtoksilisi äh, ravimeid. Äh, uuringud on näitavad, et on näidanud, et need te, haiglate töötajad, kes puutuvad kokku sütotoksiliste ainetega, et neil on kolm korda suurem risk saada vähk või leu-, või leukeemia ja medõed, kellel on äh, kokkupuuded sütotoksiliste ainetega, nende ap-, äh, iseenesliku abordirisk on kaks korda suurem kui keskmiselt. ja me oleme näinud, et tervishoiutöötajad mm, puutuvad kokku probleemidega, terviseprobleemidega, äh, kuna nad puutuvad kokku tsütotoksiliste ainetega. direktiivis on meetmed, mis näevad ette kokkupuute piiramist mutageensete või reproduktiivtoksiliste ühenditega ja sellest tuleneva mõju piiramist. aga äh, alati ei ole võimalik neid äh, ravimeid asendada vähem toksiliste ainetega, vähemalt mitte lühiajalises perspektiivis, seetõttu on vajalik tagada see, et tööandjad kasutaksid äh, suletud tehnoloogilist äh, transformatsioonisüsteemi nende ohtlike ravimite kõrvaldamiseks ja sellised äh, suletud süsteemid võivad olla väga tõhusad ohtude vähemiseks, aga praegu neid ei kasutata ähm, igal pool neid kasutatakse ainult osaliselt, kui tegemist on Äh, kui tegemist on ravimite tootmisega. meil on vaja võtta meetmeid selleks, et äh, kasutusele võtta neid ähm, suletud süsteeme mitte ainult ravimite tootmise puhul, vaid siis, kui medõdedel on nendega kõige rohkem kokkupuudet ja kui neid transporditakse. sest äh, kõik tervishoiutöötajad võivad kannatada sellise kokkupuute tõttu nagu eelmise kolme direktiivi puhul olen valmis teiega koostööd tegema eh, selleks, et eh, see õigusakt oleks lõpuks võimalikult tõhus. aitäh ja Rahvapartei nimel saab nüüd sõna. ma eh, annan endale sõna, mul on tõesti väga hea meel, et meil on nüüd see kolmas õig-, õigusakt, see on tõesti väga oluline. Ehm, ja ja nüüd ähm, me tõesti äh, tegeleme pideva õigusaktide läbivaatamisega selles valdkonnas, see on minu jaoks väga oluline. oluline on, et me jätkaksime meetodiga, mis tugineb sotsiaalpartnerite arvamusele selles küsimuses. see tundub mulle olevat väga asjakohane, et meie töömeetod oleks selline ja võiksin siin rääkida ka dünaamikast, mis meil on olnud selle esimese ja teise õigusaktiga ja et äh, meil õnnestub äh, tõesti sõlmida kokkuleppeid Euroopa Parlamendis sellest, selleks, et väga kiiresti jõuda triloogini äh, kaasseadusandjatega ja tahan rõhutada seda, et peame kiiresti tegutsema, sellepärast et oluline on selle teema käsitlemine, kolmanda teema käsitlemine lõpetada selle ametiaja jooksul, tuleb ka neljas äh, Äh, õigusakt ja niimoodi me saame tõesti tagada, et meil on pidev protsess äh, selles valdkonnas. ja mõned märkused praeguses äh, staadiumis ma arvan, et ta, see raporti, mm, raport, mis meil on, võimaldab meil teha konkreetseid edusamme, ma arvan, et me peame võtma arvesse e, e sektorite tegelikkust ja seda, mis toimub ettevõtetes, eriti VKE-des, aga samal ajal ei saa või vähemalt mina ei saa äh, nõustuda sellega, et on erinev kaitsetase, mis sõltub töötajate äh, äh, tüübist. nii et siin loomulikult tuleb seda analüüsida, vaadata, et millised äh, tingimused on erinevates sektorites. ja mis puudutab tsütotoksilisi aineid, siis ma olen siin veidi reserveeritud, mitte selles osas, mis puudutab äh, probleemi ennast, see on tõesti väga oluline probleem ja vaja on lahendusi leida. aga ma kardan, et äh, see küsimus on liiga keerukas, et meil õnnestuks seda selles raamistikus lahendada, et tuleb küsimus äh, esitada, et äh, millised on või äh, need kõige asjakohasemad äh, vahendid selleks, et lahendada nende töötajate kaitse küsimust, kes tegelevad nende ainetega, kes puutuvad kokku nende ainetega. ja lõpetuseks ütleks, ja see võib tunduda kummaline, aga ma hoiatan raportööri, et ma esitan muudatusettepanekuid, esitan neid muudatusettepanekuid, mis puudutavad diiselmootorite heitgaase, äh, suitsu. ma loodan, et see probleem lahendatakse väga kiiresti triloogi käigus Austria eesistujaga, mis puudutab äh, teist äh, õigusakti, aga hoiatan, et kui teise õigusaktiga meil ei õnnestu seda probleemi lahendada, siis esitan need muudatusettepanekud kolmanda õigusakti kohta ja nüüd äh, sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni nimel saab sõna. Thank you, Cher. I apologize. proua Güt-, Gütelen, Gütelend äh, vabandan proua Ulskogi eest, ta pla-, tahtis siin olla, aga eile õhtul oli tal probleeme äh, lennuga ja esindan, räägin siis tema nimel esiteks tahaks ta tänada raportöör Ageiat tema raporti eest, aitäh. Marita seisukoht on, et komisjoni ettepanek oli väga hea. ja ta ei näe vajadust seda muuta, kuna äh, see tugines äh, nõu, äh, ettepanekutele, mis, millega olid nõus ka äh, töötajate osapooled, mis puudutab berülliumi ja kadmiumi, on tal vaja rohkem aega selleks, et äh, teadlaste ja sotsiaalpartneritega konsulteerida ja mis puudutab äh, ravimeid, siis ma tean, et äh, proua Ulfskogi jagab äh, raportööri muresid, mis puudutab tervishoiutöötajaid ja nende kokkupuudet ohtlike ravimitega. ta on esitanud muudatusettepaneku, mis kutsub üles komisjoni, et seda küsimust käsitletakse juba varasemates Äh, läbivaastamistes, aga tal on ähm, muresid, mis puudutavad äh, erinevate ravimite lisamist, lisasse üks praeguses faasis ei School ega äh, sotsiaalpartnerid äh, ei, ei ole saanud hinnata neid ettepanekuid. ta on äh, läbi vaadanud äh, ravimite nimekirja, mis äh, raportööri arvates peaks äh, selle direktiivi alla käia, näiteks, käima näiteks äh, on nende ravimite hulgas östrogeen, progesterogeeni äh, kombinatsioonid, mida tavaliselt kasutatakse äh, rasestumisvastastes vahendites ja kui need äh, vahendid pandaks sellesse õigusakti, siis see tähendaks, et piiratakse naiste juurdepääsu rasestumisvahend, vastastele ravimitele kogu Euroopas proua Ülfskogi arvates oleks, ei oleks see aktsepteeritav ja selle põhjus on see, et need äh, ravimid, mis käiksid äh, lisasse üks, äh, nende kohta käiks kõik ähm, artikleid, muuhulgas artikkel üks lõige neli, mis puudutab seda, et vaja on neid asendada, see tähendaks, et mm, tööandjatel on esmajoones kohustus asendada äh, nende, need ained teistega ja see on väga range äh, säte, võttes arvesse nende ainete iseloomu. Äh, CMD on kõige rangem õigusakt, mis puudutab tervishoidu ja Marita ei ole nõus selle äh, artikli äh, tugev, sõnastuse tugevdamisega. proua Ulfskogi arvates me peame iga äh, ravimit eraldi vaatlema ja süvitsi minema ja ja vaatame, kas sul on üldse võimalik asendada ja selle protsessi jaoks on vaja rohkem aega, see, eh, kuna CMD-l on väga kaugele minevad tagajärjed, kui äh, ei ole võimalik seda probleemi lahendada CMD äh, raames, siis on teisi võimalusi, mida võiks uurida. parlament võib äh, paluda komisjonil, et komisjon analüüsiks äh, mõningaid aineid, kuna minevikus on selline lähenemine olnud väga edukas ning mitmed ained, mille puhul, mida parlament soovis näha esimeses paketis, on nüüd kolmandas paketis ja mis puudutab nõuet, et liikmesriigid teeksid maksude osas järeleandmisel ja ette ettevõtetele, mis äh, järgivad seadust, äh, seda ta ei saa toetada, liikmesriigid võivad seda teha, kui nad soovivad, aga ei saa ähm, makse ala, äh, maksude alandamist liikmesriikidele peale suruda ja ta sooviks muuta ka sõnu tõenäolised ja võimalikud muudatusettepanekutes kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, et need on problemaatilised, kui juttu on ainetest, sest see on, tekitab tohutut õiguslikku ebakindlust, et kas aine on direktiivi kohaldamisalas või mitte. ja kuna Marita on äh, meie komisjoni juht, esimees, siis ta tahaks, et äh, ma mainiksin ka ühte väga olulist menetluslikku aspekti, kuna see ohtlikke ravimeid puudutav õigusakt äh, peab äh, Äh, tähendab seda, et vaja on kaasata ka äh, äh, keskkonnakomisjoni rohkem kui seni, sellepärast et, et, et kuna see on väga selgelt keskkonnakomisjoni pädevuses. proua McIntyre, palun. Um, aitäh, esimees mul on väga hea meel selle ettepaneku kolmanda etapi üle. suur tänu raportöörile tehtud töö eest. ma arvan, et me oleme ka seda küsimust varem arutanud ja komisjoni tehtud piirmäära ettepanekud, nende taga on tõesti pikaajalised uuringud ja nad on tõesti välja töötanud menetluse piirmäärade paikapanekuks ja me ei peaks neid hakkama meelevaldselt muutma. aga me peaksime siiski üritama saavutama kõige madalama määra ehk siis madalama määra kui see, mis on seadustega paika pandud, nii et liikmesriigid peaksid tõesti väga aktiivselt investeerima teadusesse ja ka tõesti stimuleerima ettevõtteid püüdlema kõige madalama piirmäära poole, aga me ei tohiks panna nii madalaid piirmääre, et neid ei ole võimalik rakendada. ja ma arvan, et see, et piirmääradest kinni peetakse töökohtadel, on kõige tähtsam. mind üllatas see, et äh, see kantserogeensete ja mutageensete ainete ettepanek ei olnud päevakorrapunkti number neli all, sellepärast et ma sain aru, et teine etapp äh, selle puhul käivad ikka veel institutsioonide vahelised läbirääkimised ja neid ei ole veel lõpetatud. nii et ähm, tahaksin välja tuua ühe üldisema mure, nimelt selle, et ükskõik, mis me nüüd siin kolmandas etapis ei taha saavutada, me tõesti oleme töötanud väga raskelt äh, selleks, et meil oleks äh, järjekindel protsess. meil oli esimene etapp, läbirääkimised ja me õppisime sellest äh, ning kõik, mida me sellest õppisime, viidi siis teise läbirääkimiste vooru. ja ma arvan, et me peaksime teise etapi täielikult lõpetama, ükskõik, kas seal diisliheitmed on siis sees või mitte. ma tean, et see on härra Rolani kõige suurem mure praegusel hetkel ja alles pärast seda, kui teine etapp on lõpetatud, peaksime me liikuma protsessiga edasi minema kolmandasse etappi. mul tõesti, ma ei mõista hukka seda, et me alustame seda kolmandat etappi, aga me peaksime teise siiski lõpetama teise etapi, sest me tegime seda ju ka esimese etapi puhul, et me ju kõigepealt eh, tegime sealt eh, õppetunnid, muutsime natukene oma menetlust ja mul oleks tõesti väga kahju, kui me seda tööd teeme paralleelselt, mitte üksteise järel, nii nagu me alguses kavandasime. nii et hästi, me alustasime läbirääkimisi, aga ma tõesti arvan, et me ei tohiks äh, oma seisukohta kolmanda etapi kohta välja töötada enne, kui me oleme lõpetanud teise etapi. nüüd täpsemalt ähm, olen samamoodi mures selle pärast, kuidas me hakkame mõõtma kaadmiumiga kokkupuudet ning äh, ma toetan äh, seda, mis äh, raportöör on välja pakkunud, et uriiniproovid tuleks sisse viia, hoolitsemaks siis tõesti töötajate tervise eest. siin minu poole on pöördunud inimesed, kes on öelnud, et et äh, praegustest kontrollidest ei piisa, et me peaksime ka uriiniproovid kaasama ja ma tahaksin teada komisjonilt, miks seda siiamaani sisse pole viidud. ja samamoodi tean, et äh, teatud osa tööstusettevõtetest on ka selle ettepaneku nüüd avastanud ja mitte ainult kaadmiumi, vaid ka berülliumi ja formaldehüüdi osas on öelnud, et neil on kõhklusi nende piirmäärade suhtes. minu koduriigis äh, toid- äh,, tööohutuse amet äh, tegeleb nüüd selle küsimusega, nii et ma olen mõelnud, et kas näiteks komisjon võiks paluda parlamendi uuringuteenistusel teha uuringu äh, ja et kas me saaksime selle uuringu tulemusi siis kasutada ja mitte ainult nende ainete kohta, vaid ka teiste, aga eriti kaadmiumi kohta. nii et tahaksin teada, et kas me saaksime äkki veel, et keegi vaataks üle, ehk siis parlamendi uuringuteenistus vaataks üle selle komisjoni ettepaneku. aitäh, see küsimus, mis puudutas kolmepoolseid äh, läbirääkimisi. me rääkisime sellest, et et äh, juunikuus oli üks kolmepoolsete läbirääkimiste voor. ma olen nüüd suhetes äh, austerlastega ja minu teada septembrikuus peaks toimuma järgmine voor. Alde ja härra Kalve Šambon, palun. aitäh, härra esimees, ma räägin hispaania keeles, ütleb kõneleja äh, suur tänu, esimees, selle teksti puhul on tegemist siis nüüd meie püüdluste kolmanda osaga. nii komisjon kui ka meie oleme öelnud, et me üritame öö, äh, riske töökohal töövõtjate jaoks vähendada. ja me peame seda tegema samm-sammult, me teame seda, äh, kui me tegime ettevõtetega koostööd, siis me oleme ka alati öelnud, et tuleb arvestada tehnika arenguga. aga ka võimalusega töövõtjaid kaitsta. on ju täiesti selge, et me soovime töövõtjaid sajaprotsendiliselt kaitsta, aga tihti ei ole töövõtjad üldse kaitstud. just sellepärast tuleb tõesti samm-sammult seda küsimust lahendada me oleme väga rahul komisjoni ettepanekuga ja ka raportööri raportiga. ja ma arvan, et meil õnnestub siin positiivne tulemus saavutada aga me ei tohiks olla liiga perfektsionistlikud sest see pidurdab meie tööd, seda ütles äh, härra esimees ja proua Adžea on ka kindlasti sellega nõus ja sellepärast äh, peaksime me tõesti mõtlema selle peale, äh, millised olid meie kogemused esimeses kahes etapis, selleks, et me ei muutuks nii auahneks oma eesmärkidega, et me takerdume selles töös. teises rühmas tõstatusid diisliheitmed ja diisliheitmete küsimus ja mina olin ka toona nõus sellega, et diisliheitmed tuleks kaasata. jään ka selle nõudmise juurde, kui aga kogemus näitab, et diisliheitmete pärast kogu see pakett jääb toppama ja et kolmepoolsed läbirääkimised on tupikseisus siis olukord on ju töövõtjate jaoks halvem ja siis ma ei tea, kas siis tõesti tasub äh, ka kolmandas rühmas mingit sellist äh, blokaadi tekitada, nii nagu tekkis teises plokis siis äh, diisliheitmetega, nii et äkki me peaksime tõesti mõtlema ka praktilise poole ja teostatavuse peale nüüd tehnilised küsimused, ma toetan seda, mida juba öeldi, eriti seda, mida öeldi Kaadmemi kohta ja ka tehniliste küsimuste kohta aga tahtsin lihtsalt nii palju öelda, et me kõik õpime pidevalt, mitte kõik ei ole nii õnnelikud äh, nagu Marita, kes on eksperdid selles küsimuses. me peame ära kuulama sotsiaalpartnerid ja kõik ülejäänud sidusrühmad selleks, et me saaksime direktiivi parandada parandada mõistlikult, isegi kui juba praegune versioon on päris hea. nüüd sütotoksilised tooted ja ravimid, nende puhul on järgmine küsimus tähtis. Nüüd ei ole tähtis vahet teha, kas keegi töötab laboris või kaevanduses, vaid tuleb vaadata, kas puudutakse kokku nende mürgiste ainetega ja sellest lähtuvalt äh, tulekski meil pidada dialoogi. me oleme tõesti valmis äh, toetama kõike, mis aitab äh, tagada parimat töövõtjate kaitset. aga see kõik peaks olema ka tõesti teostatav ja me ei tohiks siin tõesti äh, blokeerida seda menetlust, me peaksime, nagu öeldud, need rühmad üksteise järel läbi vaatama ja läbirääkimised nende üle üksteise järel lõpetama. ja proua Tšeal on ilmselgelt ka ülesanne tegeleda selle küsimuse majandusliku poolega, kuidas see ettepanek mõjutab VKE-sid, ta teeb ka seda ja teeb seda väga põhjalikult. ning äh, meil kohe kindlasti on võimalus siin rääkida meetmetest, mis annavad ettevõtetele võimaluse töövõtjaid ka tegelikult kaitsta ja mitte ennast seaduselünkade taha peita. me soovime teha koostööd ning ähm, seda ettepanekut edasi arendada vastavalt sellele, mis meil juba olemas on ja ta on heaks vundamendiks töövõtjate tervise kaitsel. aitäh, nüüd kuue ja härra Leia Rikk, palun. aitäh, härra juhataja. tahaksin kõigepealt tunnustada meie kolleegi Laura Gea tööd, mis puudutab seda kolmandat paketti direktiivist, mis puudutab kokkupuudet kantserogeensete ja mutageensete ainetega ja tahaksin siin mööda minnes mainida Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni äh, soovi, et oleksid uued kokkupuutemäärad viiekümne aine puhul aastaks kaks tuhat kakskümmend, nii et meil on väga palju tööd veel ees. ja meil ja vastutus ja meie roll on teha tööd selle nimel, et me kaitseks kõiki töötajaid ilma eranditeta. ja need ja see, et nüüd on lisatud äh, tsütotoksilised äh, ravimid, on, see on kasulik, kuna tegemist on äh, ravimitega, mis puudutavad äh, just nimelt vähki äh, ja liigset kokkupuudet nende ainetega, millega me praegu tegeleme ja äh, Need äh, ravi, need tervishoiutöötajad, kes äh, neid ravimeid valmistavad, manustavad või äh, kõrvaldavad, nende jaoks on tegemist sellega, et need ravimid on tõeline mürk, tuleks tugevdada protokolli, mis näevad ette nende ravimite kasutamist, tuleks piirata kokkupuuteaega ja ettepanek panna paika piirmäärad äh, kaheksa tundi päevas, nelikümmend tundi nädalas, see on kasulik, sest äh, tervishoiutöötajad tihti ähm, töötavad ka kauem, teevad ületunde, nii et äh, tuleb äh, seda arvesse võtta et nad ähm, puutuvad kokku nende kantserogeensete ravimitega ja raportööri ettepanekud, äh, mis näevad ette rahalist toetust, äh, ähm, neid võiks uurida ja toetada, aga me ei tohi siin silmist kaotada kõige olulisemat, nimelt et vaja on kaitsta töötajate tervist ja sellepärast on meil kahtlusi, mis puudutavad äh, Äh, siin viielt aastalt seitsmele aastale äh, üleminekuperioodi pikendamist berülliumi puhul ja me peame võtma vastutust, äh, mis puudutab riskide ennetamist ja mõtleme mm, ja peame piirama meie rahvastiku kokkupuudet ohtlike ainetega. ma toetan seda ettepanekut, mida just tegi meie äh, juhataja, et ei tohiks kaotada silmist vajadust eh, uuesti esitada muudatusettepanekuid, mis puudutavad eh, mootorite heitgaase, mille osas veel kokkulepet ei ole, aga ma arvan, et me peaksime selle teema laiema avalikkuse ette tooma, sest eh, see puudutab väga paljusid töötajaid. me arvame, ma arvan, et me peame arvama, et tervis on hindamatu ja seda alati. aitäh. ma ei näe siin proua Melanood, nii et kohe saab sõna komisjoni esindaja. Thank you very much uh.... suur tänu, esimees. suur tänu ka raportöörile see äh, oli väga hea raport ja tahan ka öelda, et äh, ma, mul on väga hea meel olla siin komisjonis äh, seda teemat arutamas. mul on hea meel näha, kui põhjalikud on teie teadmised sellel teemal. ma teen lühidalt, mainin kolme asja. esiteks äh, mainiksin uuesti seda, et äh, tegemist on suurepärase direktiiviga, see on, sellel on äh, väga suur mõjuvõim, kui mingi aine sellesse direktiivi lisatakse, siis on kohe ka nõue seda ainet asendada. ja see asendamise, seda asendamise nõuet äh, piiravad ainult tehnilised võimalused, mitte majanduslikud võimalused. kui mingi aine kuulub selle direkti kohaldamisalasse, siis tuleb see asendada see on ähm, küll seadusandjatele väga suur ähm, koormus ja just seetõttu konsulteerime me äh, teadusekspertidega, sotsiaalpartneritega ja samuti ähm, koostame täieliku mõjuhinnangu ja laseme oma seadusandjatel väga põhjalikult selle kõik üle vaadata. see tähendab, et äh, me ei liigu alati nii kiiresti, kui paljud sidusrühmad seda sooviksid, kuid me peame siiski sellest protsessist kinni pidama, kui me soovime tagada, et me võtame kõiki mõjusid arvesse. see oli esimene asi, mida ma öelda tahtsin. teiseks sooviksin puudutada äh, esimehe ja ka paljude teiste liikmete poolt äh, tõstatatud küsimust me, nimelt, et me peame tagama selle, et direktiivi äh, uuendamine äh, toimub regulaarselt. komisjoni liikmed on äh, toetanud seda Euroopa Sotsiaalsamba olulise osana, me peame tagama, et selle direktiivi koostamine on jätkuv protsess, et me jätkame seda et meil on neli, viis, kuus etappi, me teeme seda nii kaua kui vaja ja nagu paljud teist on juba maininud, maininud on, on väga oluline, et teine ja kolmas pakett, äh, et nendega lõpetataks töö käesoleva äh, ametiaja jooksul. selleks on meil vaja Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahelist äh, tihedat koostööd. Euro-, ähm, nõukogu on seni kõikide ettepanekute osas väga positiivne olnud ja vastanud, reageerinud kiiremini kui paljud enamike teiste ettepanekute puhul. kolmas asi, mida ma soovisin mainida, on sütotoksilised ravimid. komisjon võtab seda teemat väga tõsiselt ja volinik isiklikult tegeleb sellega väga tihedalt. kõige olulisem on leida teostatavaid lahendeid selleks, et kaitsta kahteteist miljonit töötajat, keda raportöör mainis seda käsitleb juba äh, raamdirektiiv, mis äh, kõike ähm, tervis, mis käsitleb kogu tervishoiuohutust, kuid meil on plaan äh, sellega ka laialdasemalt tegeleda. nagu aga juba öeldi, siis kui kogu ravimite rühm sellesse direktiivi kaasata, siis kaasnevad sellega õiguslikud, aga ka poliitilised küsimused. sest me ei, me ei võrdle siin enam mitte ettevõtete kasumlikkust ja töötajate kaitset, vaid me peame leidma tasakaalu töötajate kaitse ja, ja hoolduse tulemuslikkuse vahel. ja õiguslik küsimus on see, kuidas me selle kõik direktiivi kaasame, meie õigustalitusel on sellega probleeme, kuid äh, aru on, kuid raportis on ka väga hästi kirjeldatud, kuidas äh, direktiivis äh, äh, direktiivi lisada teatud äh, kaalumisvõimalused. kui meil on võimalik võtta arvesse tervisehoolde tõhusust, siis on meil võimalik ka muid aineid sinna lisada. nagu öeldud, siis me töötame selle direktiivi kallal väga hoolikalt, meil on õiguslikke ja ka poliitilisi küsimusi, mille peame äh, me, mida me peame uurima, enne kui me saame täieliku analüüsi kokku panna nende ainete kaasamise mõjust. suur tänu, esimees ja raportöör! aitäh, proua Aržia, palun! suur tänu, soovin tänada kõiki, sealhulgas ka komisjoni märkuste ja ettepanekute eest meie esimesel äh, arvamuste vahetusel sellel teemal. see kõik äh, annab hea aluse ettepaneku parandamiseks ja ma arvan, et äh, meil on võimalik kõikide koostöö abil seda ettepanekut oluliselt parandada seoses ka oluliste, seoses ka ohtlike ravimitega. me ei räägi siin selliste ravimite asendamisest, mis ravivad Euroopas tuhandeid inimesi. meie eesmärk on see, et kui ähm, ravimeid manustatakse ja neid kõrvaldatakse, siis tuleb kaitsta neid inimesi, kes seda kõike teevad loomulikult on tegemist selliste ravimitega, mis inimesi ka päriselt ravivad, neid ei ole niivõrd lihtne asendada, kuid me peame siis tagama selle, et nendega kokku puutuvad tervishoiutöötajad on adekvaatselt kaitstud. mul on hea meel, et paljudes küsimustes on kõik olnud väga positiivsed ma ei ole piirnorme püüdnud äh, rohkem alandada, kuid oluline on see, et kui meil on võimalik äh, teha mingeid üleminekuid ja liikuda selliste ainete kasutamise poole, mis on ohutumad, siis me peaksime seda tegema. ja just ähm, selles osas olengi ma proovinud äh, protsesse mõjutada, näiteks üleminekuprotsesside, ülemineku aja kaasamisega. nagu öeldud, siis me, siis töötajate tervisele ei saa hinda määrata. me peame üritama leida tasakaalu, et me saaksime toetada ettevõtteid, et nad ei peaks ähm, tegevust lõpetama või äh, Euroopast lahkuma mulle meenub, et kui me selle ettepaneku teemal tööd alustasime, siis äh, tööandjate esindajatega kohtudes oli neil väga palju öelda ja samuti töövõtjate esindajatel. minu eesmärk siin on tasakaalustada nii ettevõtete huve kui ka äh, töötajate kaitset seega ma olen üritanud võimalikult laialdaselt kogu seda teemat käsitleda. ma loodan, et äh, ka edaspidi te toetate mind, me oleme teinud äh, hea alguse sellel teemal, kuid äh, lõpptulemus võib olla veel parem. vabandust, ma enne ei näinud härra Simoni ja nüüd annan teile sõna. suur tänu, esimees, õnnitlen ka raportööri äh, suurepärase äh, töö eest. eelkõige just äh, selles osas, mis puudutab tervishoiutöötajate kokkupuudet toksiliste ravimitega ja me peame seda väga tõsiselt võtma. sest pikaajaline kokkupuude ohtlike ravimitega, selle pikaajalised mõjud, ohtlikud mõjud on teaduslikult tõestatud juba ammu igal aastal surevad tuhanded tervishoiutöötajad leukeemiast, neil on äh, reproduktiivprobleeme äh, ja see kõik on välditav. raportööri ettepanekud äh, kolmanda paketti muuta aitavad kaitsta tervishoiutöötajaid. direktiiv puudutab väga väikest hulka ravimeid, kõige kartsinogeensemad nendest aga on, tuleb esimesse lisasse lisada jah, me peame kindlasti ähm, asjakohaste organite ja ekspertidega konsulteerima, kuid äh, meil on juba aastakümnete pikkune teaduslik kogemus ja teadmine. me peame ähm, kemikaali direk-, see, peame selle direktiivi raamis sellega kiiresti tege-, tegutsema. peame tegema koostööd äh, kõik erinevate sidusrühmadega, sealhulgas arstide, õdede, patsientide esindajatega, me oleme nende kõigiga kohtuma ja nad kõik soovivad äh, äh, konkreetseid äh, samme, nad ei taha lihtsalt mingisuguseid tulevikulubadusi, vaid nad tahavad praegu teatud samme näha. teises paketis esitatud muudatusettepanekud on aidanud äh, ka tuua kolmanda paketi et muudatusettepanekud meile. komisjon ei ole kahe tuhande kümnendal aastal esitatud äh, juhiseid äh, arvesse võtnud, nüüd aga tuleb neid juhiseid uuendada, võttes arvesse tehnilisi uuendusi sellised nõuanded tuleb aga kaasata ka õigusloomesse, sest kui me praegu ei tegutse, siis ei pruugi komisjon tegutseda ka kahe või nelja aasta järelt ja kümne aasta pärast istume me kõik jälle siin ja räägime kõik sellest, kui oluline see on, aga äh, mitte keegi ei, ei räägi sellest, mida me reaalselt sellel teemal tegema hakkame, aitäh. neljandal septembril siis on muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg ja hääletus toimub siis kaheksateistkümnendal oktoobril. Lähme siis kuuenda päevakorrapunkti juurde. tegemist on euroala tööhõive ja sotsiaalpoliitika raportiga ja annan kohe sõna kümneks minutiks Äh, härra Sven Langetäikile, vabandust, äh, esimees ja äh, vabandab valehäälduse pärast. Uh, suur tänu, härra esimees. suur tänu, et saan seda täna, seda teemat teile tutvustada ja tutvustada ka tulemustabelit möödunud aasta novembril teavitasid Euroopa Liidu juhid eh, sotsiaalvaldkonna tippkohtumisel sotsiaalsambast. kus räägiti siis eh, heaolusüsteemidest ja Juncker ütles, et meil peab olema õigus õiglastele palkadele, parem töö ja pereelu ühildamine, sooline võrdõiguslikkus ja mm, samamoodi sotsiaalsambaga nüüd Euroopa Liit võitleb kodanikuõiguste eest väga kiiresti muutuvas maailmas. nüüd Euroopa majanduspoolaasta talvepaketis, mis märtsikuus avaldati, vaadati sotsiaalprioriteetide ja majandusprioriteetide osas tehtud äh, edusamme, vaadati ka seda, kuidas on riikidepõhiseid soovitusi äh, rakendatud ja esimest korda on siin äh, pandud raskuskeskmeks just sotsiaalsammas ja tulemustabeli kohaselt vaadatakse, kuidas siis tööhõive ja sotsiaalküsimustes on olukord erinevates liikmesriikides. nüüd see sotsiaalsammas on ka komisjoni üleüldise sotsiaalpoliitikaga kooskõlas meil on võimalik sellega tagada paremaid töötingimusi Euroopa Liidus, tagada võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturgudele, samamoodi dünaamilised tööturud ja õiglased töötingimused ja samamoodi ka avaliku toetuse, sotsiaalkaitse ja kaasatuse. ning need kolm mõõdet äh, äh, katavad kaksteist erinevat valdkonda, siin on neliteist mõõtetegurit ja kakskümmend üks äh, erinevad tegurid, mis sinna veel lisanduvad. siin on äh, äh, üheksa, kokku üheksakümmend kolm tegurit, äh, mis on siis erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide tegurid kokku panduna. ühine äh, uuringute meeskond äh, toetas selle raamistiku väljatöötamist ja hoolitses ka selle eest, et see oleks statistiliselt kooskõlas. samamoodi on meil välja töötatud ka kahekümne neljakeelne online platvorm, kuhu pannakse siis kokku ka kõik kõige tähtsamad tulemused ja see online platvorm on kättesaadav siis sellel lingil, mida te siin näete ja seda on väga võimalik lihtne, väga lihtne äh, leida, aga kui te otsingumootorisse panete lihtsalt ingliskeelse sõna social scoreboard äh, ja see tulemustabel annab siis meile infot selle kohta, et meil on siin kuus erinevat äh, diagrammi, mida me kasutame ja ma esitlen teile neid siin. Äh, üks puudutab sotsiaalset järjekindlust, sotsiaalseid probleeme sotsiaalseid tingimusi ja ma alustaksingi see esimene äh, skeem, mida te siin näete, on siis keskmine palk riikides äh, erinevates rühmades. Äh, siin näete te seda näidet tööhõivemäärade kohta. ja siit tuleb välja nüüd see, kui hästi liikmesriikidel läheb. Te näete tööhõive määrasid, mis on viisteist koma seitse äh, protsenti Kreekas aastal kaks tuhat viisteist ja üle kahekümne seitsme protsendi, vabandust, seitsmekümne seitsme protsendi siis äh, Rootsis ja siin näete nüüd äh, vahet sugude vahel ja te näete, et mõnes riigis nagu Soome, Leedu ja Rootsi on ähm, meeste ja naiste väärtused üpris ühesugused, teistes liikmesriikides nagu Malta, Tšehhi Vabariik, äh, Kreeka ja Itaalia on erinevused väga suured ja see näitab väga täpselt, äh, millist äh, sotsiaalpoliitika meedet kus kasutada. nüüd veel on näha lõhesid ka vanuse kaudu ja te näete siin erinevaid vanuserühmasid, vanemad töötajad ja kõige nooremad vanuserühmad. Hollandis on noorte puhul tööhõivemäär väga kõrge, teistes riikides on sellega probleeme nii vanade kui ka noorte puhul tegelikult. siis veel üks lõhe puudutab äh, haridust nii et kui me vaatame kogu Euroopat, siis äh, peaaegu pool töötajatest, kellel on äh, kas siis alg- või keskharidus, neil ei ole tööd ja siin näete tõesti lõhet erinevate liikmesriikide vahel äh, ja Portugalis tegelikult tööhõive määra vahe kõige madalama hariduse, kõige kõrgema haridusega inimeste vahel on kõige väiksem. nüüd teine diagramm see on see, kus me saame rääkida siis konvergentsist. me kasutame sotsiaalsammast ka selleks, et äh, mõõta ka majanduslikku ja sotsiaalset konvergentsi, selleks, et tagada paremad elu ja töötingimused ja sambaga on meil võimalik hoolitseda siis sotsiaalse dumpingu eest, äh, sotsiaalse dumpingu eest võitlemise eest. siin näete te kas Euroopa Liidu liikmesriigid üritavad tõesti paremini oma tööd korraldada ja te näete, kes varem koolist lahkub, millal ja te näete, millistes riikides on kõige madalam määr ja millistel kõige suurem ja Euroopa Liidu puhul me näeme, et äh, lõhed vähenevad, ehk see on see, mida me soovisime ka saavutada, aga samal ajal näiteks sissetuleku puhul trend ei ole samasugune või ka töötuse määra puhul. nii et kui ma küsin nüüd teilt, et äh, kui me vaatame seda neljateistkümmet tegurit, äh, siis kui paljude nende puhul saame me öelda, et lõhed vähenevad, siis kui kiiresti neid vaadata siis võib-olla kolm on sellised, kus äh, tõesti lõhed vähenevad. ülejäänute puhul tuleb rohkem ära teha. ja viimane diagramm, mida ma tahtsin teile näidata, on siis äh, selline, kus on võimalik näha, äh, kus on kõige suuremad probleemid erinevates riikides ja üleüldiselt Euroopa Liidus. siin te näete jällegi neljateist tegurit ja mis seis on liikmesriikides ja siin on viis erinevat värvi äh, ähm, kus me oleme siis kokku pannud üheteistkümne aasta kogemused ja see lilla värv on see, kus äh, läheb kõige paremini ehk et kuulutakse kahekümne kõige, kahekümne protsendi kõige paremate riikide hulk aastatel kaks tuhat viis kuni kaks tuhat viisteist, kui vaadata Belgiat, äh, see on siin täiesti vasakul, me näeme siin nelja lillat äh, ruutu me näeme, et siin on lapsehoiuga näiteks kõik väga hästi ja ka kolme muu teguri puhul, kuid see ei tähenda äh, seda, et ei ole siiski teatud prioriteetide äh, puhul vaja muudatusi teha. me oleme siin vastavad algoritmid välja töötanud selleks, et äh, leida lahendusi me toome välja selle, kus on kõige suuremad probleemid, milliste tegurite puhul. ja paremal pool on need riigid, millel on siis kõige rohkem probleeme, me saame kogu aeg neid riike siin ümber tõsta, nii et kogu Euroopa Liidus tuleb välja see, et kõige suuremad probleemid on seotud ebavõrdsusega. nii et sissetulekute lõhed, sotsiaaltoetuste lõhed, vaesus, sotsiaalne tõrjutus ja kui me vaatame, millistel riikidel on kõige suuremad probleemid, siis need on Rumeenia, Kreeka, Itaalia, Bulgaaria, Hispaania ja Läti. ja need tulemused on kooskõlas ka Eurobaromeetri viimase uuringuga, kus tuleb välja see, et kõige suuremad sotsiaalsed probleemid, mille pärast Euroopa Liidu kodanikud võitlevad, on tõesti ebavõrdsus, sotsiaalne kaitse ja töötuse määr ja need probleemid kahe tuhande kümnendal aastal ei olnud päris samasugused, kui siis oli probleemiks töötus ja äh, kooli varakult pooleli jätmine. ja ebavõrdsus oli tagapool ja nüüd enne kriisi näeme jällegi, et probleemid olid hoopis teistsugused, kõige rohkem muretseti palgalõhe ja kooli varasel äh, pooleli jätmise pärast ning lapse päev, laste päevahoiu probleemide pärast ja nüüd kokkuvõtteks kaasatuma, kaasavama Euroopa Liidu ülesehitamine on komisjoni üks tähtsamatest prioriteetidest, see tähendab seda, et sotsiaalvaldkonnas peavad Euroopa Liidu liikmesriigid oma tulemusi paranema ja sotsiaalse samba kaudu on meil võimalik välja töötada Euroopa Liidu, kogu Euroopa Liidu jaoks ähm, siis haldav süsteem, meil on siin äh, juhised, mis aitavad äh, Äh, juhised, millega on võimalik neid äh, eesmärke kiiremini saavutada ja seda kaasajastatakse iga kord, kui Eurostat siis oma uuringu tulemused äh, internetis avaldab. meil on siin ka siis keskus, mis tegeleb nende andmete analüüsimisega ja kui te soovite anda tagasisidet, siis hea meelega ootame seda teilt. Merci. Pour euh, le PPE, monsieur Hetman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 töötas välja eraldi raporti selle teema kohta, tegemist ei ole arvamusega nagu eelmine kord, ma olen veendunud, et mõlemad aspektid äh, äh, kuuluvad majanduspoliitika sotsiaalse ühtekuuluvuse hulka ja, mm, ja vaja on meie, ja vajavad meie tähelepanu Euroopa Komisjon valmistab ette uut ühtekuuluvuse raportit ja ma loodan, et uus äh, ühtekuuluvuspoliitika on paremini seotud Euroopa poolaastaga, Euroopa majandus kasvab ja need positiivsed väljavaated on äh, ka näha äh, tööhõives ja palgaarengus. selle aasta alguses oli töötuse määr Euroopas kaheksa koma kuus protsenti, tegemist on madalaima määraga alates kahe tuhande kaheksanda aasta lõpust, aga see töötuse määr on endiselt liiga kõrge, me ei peaks sellega rahul olema. oma raportis tahaksin äh, tähelepanu pöörata nendele valdkondadele, mis vaja, väärivad meie erilist tähelepanu, nagu näiteks noorte tööpuudus, ähm, palgavaesus, töö, tootlikkus, äh, palgakasv, Äh, ning äh, tervishoiusüsteemid. ma arvan, et äh, komisjoni riigipõhised soovitused annavad hea analüüsi, et milliseid valdkondi on vaja reformida, need on oluline osa Euroopa poolaastast, aga liikmesriigid ei rakenda piisaval määral neid soovitusi. ja see aeglustab reforme riigipõhised soovitused peaksid sisaldama piiratud määra, piiratud arvu soovitusi, aga neid tuleks korralikult rakendada. ma loodan, et me, ma arvan, et me peame eelkõige looma lõimivama tööturu ja Äh, halvemas olukorras olevaid äh, rühmi ei tohiks ära unustada. me ei tohi unustada ka neid, äh, kellel on ebatüüpilised töölepingud. Mm, töösuhted muutuvad kiiresti ja vajadused muutuvad kiiresti, inimestel peab olema vajalik kvalifikatsioon, seetõttu vaja, on vaja luua võimalusi elukestvaks õppeks, ümberõppeks, töötajate mobiilsus on väga oluline. lõpetuseks tahaksin öelda, et vaja on tagada ka töö ja eraelu parem ühendatavus. tegemist on ka sellega, et vaja on äh, investeerida taskukohasesse ja ligipääsetavasse lastehoidu. ma ootan huviga arutelu ja viljakat koostööd seoses selle raportiga, aitäh! aitäh ja nüüd on sõna variraportööridele äh, SED fraktsiooni nimel äh, härra Lopes. aitäh, esimees. kõigepealt Äh, tänan raportööri tehtud töö eest ja selle projekti eest, mis meile edastati. variraportöörina leian, et, ähm, et äh, oleme tehtavale tööle väga hea alguse teinud. samuti toob see väga selgelt esile komisjoni poolt varasemalt tehtud tööd, riigipõhised soovitused ja me oleme raportööriga paljuski ühel meelel ja loodame, et saame ka sama, samas vaimus koostööd jätkata. samas on mul siiski mõned märkused. meie näeme äh, riigipõhistest soovitustest rääkides äh, äh teatud ohtusid, kui puudutada seda, mida ka komisjon ütles me peame me peame vältima seda, et riigid jääksid oma loorberitele puhkama. viimastel aastatel on loodud palju uusi töökohti, on vähendatud riigieelarve puudujääki. samuti on äh, riigieelarvetes paranenud makromajanduslik stabiilsus, need indikaatorid äh, on nüüd paranenud ja mõnedel juhtudel oleme jõudnud juba kriisieelsesse olukorda tagasi. samas ei tohiks me siiski ignoreerida teatud äh, murekohti. on teatud, äh, teatud ohupunktid, äh, viimaste aastate probleemid kajastuvad meie ühiskonnas veel väga tugevalt, raportöör ka mainis seda praeguse aja ja kümne aasta taguse aja suurem, suurim erinevus on see, et Euroopa võlakoormus on palju kasvanud. see jällegi näitab, kui hal-, et me ei ole väga hästi kriisiga toime tulnud. nagu ma ütlesin, siis me ei peaks äh, oma senise seniste edasiminekutega rahule jääma, me peaksime püüdma kasvu jätkata. ma ja võtma arvesse ka muid faktoreid. majanduskasv võib põhineda ekspansiivsel rahanduspoliitikal. me peame, meil toimub üleüldine kasv, praegu on ka eh, nafta hind madal, see kõik mõjutab meie majandust kui asjad äh, muutuvad ja hakkavad äh, halvenema, siis äh, mida me selles osas ette võtame, kas me oleme valmis järgmiseks kriisiks, mis, mis kahtlemata mingil hetkel kätte jõuab, me peame tagama, et institutsioonid Euroopas teevad piisavalt tööd äh, kriisiks ettevalmistamiseks ja peame ka ühiskonnas muutusi läbi viima, et me suudaksime võimalike tulevaste kriisidega toime tulla. Need on meie põhilised murekohad ja samuti peame ka ähm, midagi ette võtma selleks, et ähm, viimase kümne aasta äh, haavu parandada, peame vähendama sissetulekulõhesid, me peame tegelema ähm, vaesusega, mis jätkuvalt tekib, pikaajalise töötusega, noorte töötusega. komisjon on äh, palju tööd teinud sotsiaalsambaga, mis aitab neid erinevaid äh, probleeme küll lahendada. praegune olukord tekitab äh, mitte ainult eetilisi küsimusi, vaid ka me peame leidma tõhusad viisid, kuidas nende probleemidega toime tulla. poliitilised äh, riskifaktorid võivad ka majandust mõjutada, me oleme, me oleme kõik näinud seda, mis on toimunud äh, Ameerika Ühendriikides Donald Trumpi poliitika tulemusena ja kõik need tulemused võivad ka meie majanduse ohtu seada. meie muidugi siin ei otsusta majandustsükli toimumise üle, kuid eh, omalt poolt saame eh, määrata selle, kui palju me praegust majandustsükli faasi ära kasutame. me peame praegu võimalikult palju positiivselt seda majandustsükli faasi ära kasutama ja äh, loome endale võimalused äh, tuleviku raskustega toime tulla. proua Trebesius ECR fraktsiooni nimel, palun. aitäh juhatajal, aitäh raportöörile, aitäh ka komisjonile komisjoni panuse eest äh, tegelikult ka nii komisjoni ettekanne kui need tulemused, mis esitati selle aasta kevadel, näitasid, et Euroopa poolaasta protsess lihtsalt näitab, et kui palju reforme on vaja äh, läbi viia Euroopa Liidus. Need puuduvad lillad kastikesed äh, teie esitluses näitasid seda Äh, raporti projekt on üsna tasakaalustatud ja tegelikult toob välja selle, kui vajalikud endiselt on ähm, majanduskasvu edendavad reformid, äh, näiteks äh, digitaalsed kvalifikatsiooni parandavad reformid või konkurentsi parandavad reformid. ma teen muudatusettepanekuid ECR fraktsiooni nimel, mis puudutavad tootlikkusele ja mm, konkurentsivõimele orienteeritust ja oluline on äh, olukorda tervikuna silmas pidada ja see, et meil on, Euroopa Liidul on soov, äh, et äh, toimuks lähenemine, aga see ei toimi ja sellepärast on meil nendel slaididel olnud nii vähe lillasid kastikesi. tegelikult on olukord vastupidine, lähenemist pigem ei ole. härra Hetman mainis, et majandus on paremal järjel praegu e, kui enne kriisi, aga olulised rahvamajandused nagu e, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania on endiselt veel madalamal tasandil kui enne kriisi, see lähenemine ei toimi ja me peaksime ka seda tunnistama, olgem ausad. eurokriis ja ma pean äh, siin, härra Loppes, nüüd teile siin üht-teist ebameeldivat ütlesid me ei ole endiselt kriisist väljunud äh, ja teil on täiesti õigus, et niipea, kui tuleb mingi väike vapustus, nagu näiteks nafta hind äh, tõuseb, tekib väga palju probleeme aga probleemide põhjusi ei saa otsida ainult äh, nafta hinna tõusus või languses, vaid euros endas tuleb neid leida, euro on valesti üles ehitatud äh, ala, kus on niivõrd erinevaid rahvamajandusi, kus äh, majandusstruktuurid on niivõrd erinevad, nagu euroalal ei saa ega tohi olla ühes Mm, valuuta piirkonnas, see eh, ühine valuuta eh, ju määrab meie majandusi, see pikendab eh, seda kriisi, me ei tohiks piirduda selliste illusioonidega, et selliste dokumentidega meil õnnestub euroala päästa, aga sellest hoolimata on mul hea meel teha teiega konstruktiivset koostööd ja teen ka muudatusettepanekuid, aitäh! aitäh! rohkem, mul ei ole siin kedagi ALDE nimel rääkivatest ja GUE nimel proua Kuneva, palun. aitäh. tahaksin tänada kõiki, kes on andnud panuse arutellu, mis käsitleb niivõrd olulist teemat nagu äh, tööhõive areng Euroopa Euroopa Liidust, lugupeetud kolleegid, mul on hea meel, et me teeme nüüd sammu tööpuuduse vastases võitluses euroalal Euroopas, me peame tõesti dünaamiliselt mm, seda võitlust pidama ja peame tõesti pühenduma sellele, see on väga oluline teema ja mitte üksnes inimväärikust silmas pidades, vaid ka Euroopa majanduse jaoks on see oluline. kõik on ju põhimõtteliselt nõus sellega, et äh, tööhõive annab panuse majanduskasvu ja konkurentsivõimesse ja siin komisjonis volinik Moskovitsi eelmisel aastal ütles, et äh, võimalik on erand väga rangetest reeglitest ähm, tänu sellele paindlikkusklauslile äh, ja kui ma ei eksi, siis Itaalia ja Hispaania on äh, seda võimalust kasutanud. mida see klausel ette näeb, et need äh, väljaminekud, äh, mille eesmärgiks on tööhõive suurendamine, neid ei võeta arvesse, kui arvutatakse stabiilsuspak-, akti täitmise tingimusi, kui neil on positiivne mõju riigisektori, avaliku sektori majandusele. seda ütles ka äh, tööhõivevolinik proua Tyson, vastas äh, kahekümne kuue äh, saadiku küsimusele, väga paljud neist olid ka selle komisjoni, meie komisjoni liikmed ja mida siis proua Tyson ütles? proua Tyson ütles, et kui stabiilsuspakt et, et peaks olema võimalik ette näha erandeid stabiilsuspaktist, võttes arvesse tööhõive määra. ja et siis, äh, kui on äh, Äh, nõusolek saadud, siis peaks olema võimalik erandeid teha, kuid äh, kui viiakse läbi struktuurireforme, muuhulgas äh, tööturu, tööturgu puudutavaid reforme. aga me palume, et te selles küsimuses oleksite väga ettevaatlik, tõesti on vaja siin väga ettevaatlikku lähenemist, et see tööhõive ja majandusele avaldatava mõju vastastikune mõju äh, liikmesriikides äh, on väga oluline, ma olen äh, teinud muudatusettepanekuid äh, koordinaatorile, koordinaatoritele kuue nimel, et me peaksime nõudma uurimuse koostamist. tegemist ei ole ainult poliitilise teemaga, vaid ka sotsiaalse teemaga, vaja oleks teha vastavaid ettepanekuid ja omalt poolt ma seda ka teen. ma loodan, et raportööril on sellest abi me oleme nüüd jõudnud juba ka matemaatiliste mõjude juurde ja tahaksin siin lühidalt rääkida Albert Einsteinist, kes ütles, et maailm on ohtlik koht mitte ainult nendele, kes äh, käituvad mitte ainult seetõttu, et on inimesi, kes väi-, käituvad halvasti, vaid äh, ka seetõttu, et on inimesi, kes ei tee üldse mitte midagi. lugupeetud daamid ja härrad, ma ei taha teid äh, üles kutsuda äh, Äh, mitte üksnes sellele, et me ei peaks jääma äh, tegevusetuks, vaid me peaksime tõesti lõpetama siin tegevutus, tegevusetuse ja mitte millegi tegemise. Äh, ENF-i nimel ei ole kedagi, nüüd härra, äkki soovib komisjoni nimel härra Lütši tiivuta sõna? noh, je suppose que non Euh, et donc je rends la parole alors à monsieur Langendijk. Äh, ei soovi komisjoni nimel keegi sõna, nii et härra Langendijk saab uuesti sõna. Uh, uh, aitäh härra Hetmanile, härra Lopesile ja proua Kuunevale tehtud kommentaaride eest ja selle raporti eelnõu eest saime ülevaate probleemidest, millega tuleb meil üheskoos tegeleda ja kommenteeriti ka seda, kus me peame vastupidavust parandama, digitaalne, digitaalsed oskused ja nii edasi. me loodame, et meil õnnestub seda üheskoos teha, et meil on ka paremad statistilised andmed tegurite väljatöötamiseks ja on ilmselge, et meil on vaja ka teadusuuringuid selleks läbi viia ka komisjon leiab, et tegemist on ühiste probleemidega ja me üritame neid lahendada Euroopa majandus pool aastat edasi arendades ja samamoodi on ka siis sotsiaalsammas nüüd kogu sellesse paketti kaasatud, aitäh. okei okay,, merci. Donc euh.... aitäh. ja mis puudutab nüüd ajakava, siis äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümnes august, aga oluline on teada, et muudatusettepanekuid tuleb teha üksnes inglise keeles, kuna aega on vähe ja siis äh, läbivaatamine kahekümne neljandal septembril, äh, kaheksandal, üheksandal oktoobril äh, siin hääletus ja mm, see läheb siis oktoobri teisele täiskogule. nii et aitäh ja oleme veidi ajast ette jõudnud ja teen ettepaneku, et meil oleks pooletunnine paus, kuna kell üksteist tuleb meil proua Hartinger Klein, Austria töö- ja sotsiaalminister, eesistujariigi esindajana, aitäh!

okei okay,, friends and members, welcome. kallid sõbrad ja komisjoni liikmed, tere tulemast tagasi meie koosolekule tööhõivekomisjonis. me tervitame siin Austria ministrit äh, proua Hartinger Kleini. tema vastutab tööhõive sotsiaalküsimuste tervise ja tarbijakaitse eest põhimõtteliselt samade küsimuste eest nagu meie siin komisjonis ja mõned meist on temaga paar kuud tagasi juba kohtunud. nüüd olete te aga siin meie ees ministrina ja eesistujariigina. meil on hea meel teid siin tervitada ja ma annan teile kohe sõna sissejuhatuseks, et te saaksite rääkida, mida te soovitate siis saavutada, ootused on kõrged, aga tuleb rääkida siis ka praktilisest poolest. lugupeetud esimees proua Ulskog, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed ja tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni liikmed, lugupeetud daamid ja härrad. aitäh ka tõlkidele, ütleb kõneleja tõlke eest mul on väga hea meel ja suur au olla täna teie ees ja teile tutvustada Austria eesistumise tööprogrammi siis töö- ja sotsiaalvaldkonnas. Austria võtab eesistumise üle siis äh, Euroopa Parlamendi ametiperioodi lõpus. nagu te teate, meie ees on suured probleemid ja me teame ka väga hästi, et ootused ja vastutus on suur praegune päevapoliitiline olukord Euroopa Liidus on selline, kus peetakse läbirääkimisi Brexiti ja mitmeaastase finantsraamistiku üle aastateks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja samamoodi on väga aktuaalseks küsimuseks ka rändeküsimus demokraatia üheks kõige tähtsamaks nurgakiviks on sotsiaalne kindlus ja sellepärast on mul väga hea meel teile, daamid ja härrad, tutvustada meie eesistumise programmi raskuskesed tööhõive ja sotsiaalvaldkonnas. Euroopa Parlament on Euroopa Liidu institutsioonide hulgas väga erilisel kohal, sellepärast et ta esindab Euroopa Liidu kodanikke tihe ja konstruktiivne koostöö teiega järgneva kuue kuu jooksul on sellepärast minu jaoks väga tähtis. kui tähtis on see, et Euroopa Liidu institutsioonid koostööd teevad, seda on näidanud ka läbirääkimised väga paljude küsimuste üle, mille eest teie vastutate ma tooksin siin välja töötajate lähetamise direktiivi tegemist on suurepärase tulemusega, mille me saavutasime üheskoos, et võrdväärse töö eest võrdväärne palk ja võrdsed konkurentsitingimused kogu Euroopa Liidus. Austria kolmas eesistumine äh, on äh, moto all Euroopa, mis kaitseb, aga Euroopa, mis kaitseb, peab olema ka Euroopa, millest on kasu. õiglased töötingimused kõigile, hästi toimiv töö, siseturg, mis toetab nii liikumist kui ka sotsiaalkaitset, tervist ja ka ohutus töökohal ja samamoodi ka äh, hoonetele ligipääsetavus on meie jaoks väga tähtis. samamoodi on meil vaja leida ka uusi töömudeleid, mis tulenevad sellest, et ühiskond digitaliseerub üha rohkem. lugupeetud liikmed, meie eesmärgiks on tööd jätkata hoogsalt. suur tänu Bulgaariale, eriti just minister Petkovile suurepäraselt tehtud töö eest. me järgime vanu häid Austria traditsioone, oleme sillaehitajad ja siirad vahendajad selleks, et aidata kaasa Euroopa ühendamisele. me soovime paljud õigusloomelised ettepanekud ettepaneku, paljusid, paljude õigusloomeliste ettepanekute puhul läbirääkimisi jätkata ja seda võimalikult üksmeelselt. soovime mitmed küsimused lõpetada ja kui see meil ei õnnestu, siis need küsimused edasi anda Rumeeniale, järgmisele eesistujale. me teame, et eesmärgid on suured, me teame, et äh, läbirääkimised kõikide lahtiste küsimuste üle tuleb veel selle ametiperioodi jooksul lõpetada ja me juba ootame põnevusega konstruktiivset koostööd Euroopa Parlamendi esindajatega mis on siis praegu pooleli? juuni nõukogus tehti suuri edusamme kesksetes küsimustes. Austria äh, saab kohe, kui Euroopa Parlamendi seisukoht on olemas, alustada kolmepoolseid läbirääkimisi sotsiaalse Ähm, sotsiaalsete tagatiste määruse üle alustada. töö ja pereelu ühildamine on samamoodi sotsiaal- ja tööhõivepoliitika üheks kõige tähtsamaks osaks. nõukogu juunis näitas, et ollakse kompri-, kompromissialtid ja sellega näidati, kui tähtis on tagada töö ja pereelu ühendamise lihtsustamine Austria alustab kolmepoolseid läbirääkimisi töö ja pereelu ühendamiseks töö- ja pereelu ühend-, ühendamise direktiiviks nii kiiresti kui võimalik. nõukogu pärast lühikesi läbirääkimisi õnnestus ka ühise seisukoha välja töötada äh, läbipaistvate ja etteennustatavate töötingimuste direktiivi üle. uued töövormid nagu äh, tööampsu majandus ja nulltunnilepingud äh, toovad endaga kaasa ebakindlad töökohad ja meie soovime nüüd kolmepoolsetel läbirääkimistel lahenduse leida sellele probleemile. Euroopa, millest on kasu, põhineb ka sellel, et kõigil on olemas juurdepääs sotsiaalkaitsele ja sellepärast Austria ähm, jätkab läbirääkimisi nõukogu ettepaneku üle sotsiaalkaitsele juurdepääsu küsimuses ja samamoodi tegeleme me ka digitaliseerumisest tulenevate probleemidega. Need õigusaktid on Euroopa sotsiaalõiguste samba tähtsaks osaks ja sotsiaalsamba osas äh, sotsiaalsammast toetavad kõik institutsioonid, parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon äh, töö ja tööhõive struktuurid on muutunud ja sellega on tulnud ka uued äh, terviseriskid äh, töövõtjate jaoks. Te teate, et vähk on Euroopa Liidus kõige suurem surmapõhjus äh, töökohal ja sellepärast on väga tähtis äh, nende riskide vähendamine ja piiramine. Äh, jagame seda seisukohta parlamendiga ning läbirääkimised äh, kartsinogeensete ja mutageensete ainete direktiivi teise ja kolmanda rühma üle on sellepärast meie jaoks väga tähtsaks prioriteediks. meie eesmärgiks on läbirääkimised parlamendiga ja ka nõukogu sees võimalikult kiiresti lõpetada, selleks et Euroopa töövõtjatele kogu Euroopas tagada parim võimalik kaitse. kogemuste vahetamine võitluses äh, vähki tekitavate äh, ainete osas on meie jaoks väga tähtis ja äh, koos Hollandiga me soovime nüüd äh, Äh, jätkata tegevuskava Amsterdamist Viinini ja me korraldame selle kohta ka konverentsi. peale selle Austria jätkab läbirääkimisi Euroopa tööagentuuri, tööameti loomiseks, tööjõuameti loomiseks ja tõesti, läbirääkimised alles algusid, äh, paljud küsimused on veel lahti ja väga tähtis on, et me vähendaksime siin topelttööd. me soovime samamoodi äh, tagada võrdsed tingimused äh, puuetega inimestele ja nende kaasamine. ja tõkete kõrvaldamine on siin meie jaoks kõige tähtsam, me jätkame äh, Bulgaaria eesistumiste ajal alustatud kolmepoolseid läbirääkimisi ja peale selle korraldame me ka äh, Euroopa Liidu puuetega inimeste äh, volinike kohtumise. samamoodi tuleb meil tegeleda mitmeaastase finantsraamistikuga ja vaadata siis, äh, millised programmid vajavad edasiarendamist, siin tuleb meil olla kooskõlas Euroopa majanduspoolaastaga ning arvestada ka äh, riikidepõhiste soovitustega ning samamoodi sotsiaalsete õiguste samba põhimõtetega. samamoodi on meie jaoks tähtis ka mitmeaastane finantsraamistik ja uus ESF pluss programm ja samamoodi arutame me siis seda ka äh, sotsiaalküsimuste nõukogus. samamoodi on väga tähtsaks küsimuseks ka globaliseerumisega kohanemise fond ja äh, sotsiaalküsimuste töörühmas juulikuus alustame me läbirääkimisi selle ettepaneku üle ja seal on väga tähtis, et globaliseerumisega kohanemise fond jääks paindlikuks meetmeks ja et administratiivne koormus oleks võimalikult madal. ja Euroopa majandus poolaasta raames siis detsembrikuus tööhõive sotsiaalküsimuste nõukogus äh, vaatame me läbi sügispaketi, mis sisaldab siis iga-aastast majandus äh, Äh, kasvuprognoosi ja ka teisi dokumente. Euroopa Liidu ametite toimimine on väga tähtis ja sellepärast soovime me äh, Euroopa ametite OSHA, Eurofond ja CEDEFOPi äh, määruse kolmepoolseid läbirääkimisi võimalikult kiiresti edasi viia ja need läbirääkimised ka kiiresti lõpetada. nüüd, mis puudutab mitteametlikku osa, siis Austria eesistujana vastavalt trio programmile ja lähtudes sellest, mida Bulgaaria eesistujana on teinud, keskendub tööhõive sotsiaalküsimustes järgmistele valdkondadele. digitaliseerumisest tulenevad võimalused, eriti just töö lihtsustamiseks, siinjuures on väga tähtsad puuetega inimesed, sotsiaalkaitse ja siin tuleb arvestada uute töövormidega ja kolmandaks Ehm, kuidas digitaliseerimine muudab tööhõivet, ehk meil tuleb rääkida töö kvaliteedist ja ministrite mitteametlik kohtumine toimub üheksateistkümnendal ja kahekümnendal juulil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Viinis, kus räägitakse just ebatüüpilistest töösuhetest, mis tulenevad digitaliseerimisest ja sellest, et meil on üha rohkem äh, tööampsu majandusel põhinevaid äh, töökohti ja me peame rääkima sellest, kas sotsiaalne kaitse ja tööõigus on piisavalt hea nende inimeste jaoks, kes äh, töötavad sellistes töösuhetes. nii et kas Euroopa Liit on siin suunanäiteks. peale selle tahame me rääkida ka sellest, kuidas robotid väga paljude inimeste igapäevast tööelu muudavad. selle kõrval tuleb tegeleda ka uute tehnoloogiate, uutest tehnoloogiatest tulenevate eelistega ja ka võimalike riskidega ja me korraldame näituse, kus me näitame siis ka äh, uute tehnoloogiate võimalusi. mul oleks väga hea meel, kui tööhõivekomisjoni esimees tuleks ka mitteametlikule kohtumisele Viini. üheksateistkümnendal septembril sellel aastal korraldame veel ka kõrgetasemelise konverentsi digitaliseerimise ja töösuhete kohta äh, siis äh, digitaliseerimine ja töö neli punkt null on selle konverentsi nimi ja me kutsume ka Euroopa Parlamendi liikmed sellele konverentsile. lugupeetud komisjoni juht, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, ma ootan juba põnevusega seda ühistööd kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta teisel poolaastal ja kõiki neid probleeme, eh, mis vajavad lahendamist ja ma toonitan veel kord, et ma loodan, et, et meie koostöö kujuneb tihedaks ja heaks ja suur tänu teile tähelepanu eest ning olen valmis vastama teie küsimustele. Thank you, minister Hartinger suur tänu, äh, minister. nüüd pöördume kohe koordinaatorite ja nende asendajate poole. alustame Heinz Beckeriga, kes on äh, selle äh, komisjoni ja Rahvapartei austerlasest liige. aitäh, esimees, aitäh koordinaatorile, et ta andis mulle kui asekoordinaatorile sõna selleks, et ma saaksin oma Austria ministrit siin tervitada. tere tulemast, tööhõive äh, ja sotsiaalkomisjoni, mul on väga hea meel, et andsite meile infot eesistumise kohta. just alanud Austria eesistumine on selline, kus ootused on suured, sellepärast et tegemist on viimase tõeliselt äh, kuuekuulise eesistumisega enne Euroopa Parlamendi valimisi. Te selgitasite, mis on moto. Äh, Euroopa, mis kaitseb ja see tõesti, see julgeoleku küsimus tuli väga selgelt ka teie selgitustest välja. mul on tõesti väga hea, et te olete taganud, kaasanud siia ka sotsiaalse kaitse. ja teatud küsimustega tõite te selle ka väga selgelt välja, näiteks puuetega äh, inimestele keskendumine on minu arvates väga hea, täpselt samamoodi nagu ka kõik need digitaalsed probleemid, millega me peame tegelema ja mis on siis ka Austria eesistumise prioriteediks. me kõik näeme neid äh, probleeme, võimalusi, äh, aga ka võimalusi, mis aitavad meil inimeste elukvaliteeti ja turvalisust parandada ja ja selline vaim on tõesti väga tähtis ja mina tunnen seda vaimu suisa siin mul on ka üks päevakajaline küsimus teile, e, millega me siin komisjonis oleme väga palju tegelenud. meie tegeleme siin läbipaistvate etteennustatavate töötingimustega. sest töötingimused on need, mis on ühiskonna jaoks nii tähtsad tahan teada, kuidas suhtub Austria eesistujana e, siis e, nende inimeste kaitsmisse, kellel on sellised ebakindlad töökohad, aitäh! Thank you, we'll go <clears throat> straight to the e, other. ja nüüd äh, lähme teiste koordinaatide juurde ja palun äh, äh, pidage kinni kaheminutilisest kõneajast. annan endast parima suur tänu äh, ministrile siin olemast. me kohtusime juba Viinis äh, käesoleva koosoleku ettevalmistamise käigus. ma ootasin väga, et näha, mis on Austria eesistumise prioriteedid, kui ma vaatasin seda programmi, siis nägin, et väga palju Äh, et mainitud oli ka väga palju olemasolevaid sotsiaalprogramme ning ma loodan, et teil õnnestub äh, edukalt tegeleda kõikide nende probleemidega. ausalt öeldes olin veidi üllatunud, et äh, üks oluline teema oli puudu, mis, milleks oli Euroopa Tööjõuamet, kuid äh, õnneks te mainisite seda praegu oma äh, kõnes, sest äh, on väga oluline ettevõtetele võrdsed tingimused luua ja tagada ka töötajatele korrektsed töötingimused. seega ma ei saanud äh, võib-olla ma alguses tõlgendasin äh, seda, et tööjõuametit ei olnud esialgses ettepanekus mainitud sellena, et teil ei ole Äh, selle vastu huvi, mul on hea meel, et te siiski seda siin täna mainisite ja loodan, et pärast äh, Austria eesistumist on meil olemas ka tegutsemisvõimeline Euroopa Tööjõuamet. samuti sooviksin äh, äh, minu küs-, on äh, minu küsimus seotud sellega, mida ka Heinz Becker juba mainis, see on seotud äh, läbipaistvate töötingimustega. juunis jõudis nõukogu äh, direktiivis äh, üldise lähenemise osas äh, nõusolekule, sinna, sinna ka ei olnud kaasatud kõige haavatavamaid töötajaid, kellel on niinimetatud nulltunni, nullitunniga töölepingud meie omalt poolt paneme et äh, üle-euroopalise keelu selliseid lepinguid sõlmida ja ma sooviksin äh, kuulda teie arvamust selle kohta, kas te olete valmis äh, triloogia selles suunas edasi juhtima, aitäh! suur tänu ja nüüd proua McIntyre. kõigepealt sooviksin tervitada ministrit meie komisjoni tulemast täna hommikul, aitäh, et olete valmis meiega arvamusi vahetama ma vaatan ähm, eesistuja prioriteete, prioriteetide nimekiri on üsna pikk ja paljud neist on seotud ka tööga, mida meie siin komisjonis teeme, läbipaistvad töötingimused, töö ja eraelu tasakaal, kaitse äh, kartsinogeensete ja mutageensete äh, mõju ainete eest. minul on äh, kaks küsimust. hea õigusloome huvides, mida on võimalik ka kohaldada, kas kaasõigusloojatel äh, on äh, hea mõte läbi suruda ähm, mingeid äh, õigusakte, arvestades seda, et parlamendi ja komisjoni ametiajad saavad varsti läbi. mina kardan, et ka kõige paremate kavatsuste juures äh, äh, lõpeb asi sellega, et me lihtsalt iga hinna eest üritame läbi suruda teatud õigusakte enne parlamendi ametiaja lõppu. kas te oleksite nõus, et me peaksime pigem tegema asju efektiivsemalt ja tõhusamalt? minu teine küsimus on seotud Euroopa äh, sotsiaalõiguste sambaga. see on äh, aidanud meil luua paljud äh, õigusloomelised ettepanekud, millega me praegu töötame näiteks mis on seotud äh, läbipaistvate äh, töötingimustega. kuna tegemist on siiski ainult poliitilise mm, poliitilise väljakuulutamisega, siis siis äh, see, mida on seni tehtud, viitab sellele, et sotsiaalõiguste sammas on äh, siduva loomuga ja sellega kaasnevad siduvad kohustused. ma sooviksin teie arvamust kuulda selle kohta. ja nüüd palun ALDE Grupp ja härra Šambon, sõna on teil. suur tänu, suur tänu ministrile äh, täna meie juurde tulemast. suur tänu selle huvitava sissejuhatuse eest. mul ei ole palju aega, nii et ma ei hakka väga põhjalikult siin äh, kõike lahkama. Teie vastutusala on aga kindlasti väga oluline Euroopa poliitikate arendamise jaoks äh, selle parlamendi alles jäänud ametiaja jooksul. Te tulete meie juurde ajal, mil äh, sotsiaalne tegevuskava, nagu ka proua McIntyre ütles, on väga oluline just kvantitatiivse poole pealt, sest ühiskond ja ka parlament soovivad, et äh, Göteborgis äh, defineeritud sotsiaalsambast tuleneksid ka konkreetsed meetmed, mis kodanikke aitaksid. Äh, sotsiaalvaldkonna tegevuskava on viimastel aastatel äärmiselt oluliseks muutunud varem oli see seotud, varem oli prioriteediks äh, raha, äh, finantsteemad, kuid nüüd just sotsiaalvaldkond. teisena sooviksin rõhutada seda, et äh, tulemas on valimisaasta ja see teema, millega me tegeleme, on horisontaalse tähtsusega. et meil oleks vaja luua konkreetseid lahendusi, mida me saaksime kodanikele pakkuda selleks, et neil oleks äh, rohkem võimalusi sotsiaalses ja tööhõive valdkonnas. ma sooviksin ka rõhutada seda, et konkreetsed õigusloomelised ettepanekud tuleb esitada parlamendi käesoleva ametiaja jooksul. seega me peame siin korralikult prioriteete seadma. mina olen töötingimuste koordinaator ja need teemad on kõik äh, väga olulised, keskendume pigem äh, EU, Euroopa Tööjõuametile, töötingimustele, töö ja eraelu tasakaalule ja kui me seda kõike suudame teha, siis äh, toome me palju kasu Euroopa kodanikele. suur tänu. kas keegi esindab ka NGL-i? nüüd lähme siis roheliste esindaja juurde. ministril head aitäh, tere tulemast, proua minister, tööhõivekomisjoni, mul oli juba eile võimalus teie kolleegi Bogner Straussiga naiste küsimuste ja regionaalküsimuste komis-, komisjonides aruta-, asja arutada, mõlemad komisjonid on väga olulised sotsiaalse Euroopa jaoks ja ma arvan, et sotsiaalse Euroopa ülesehitamine ja tugevdamine peaks olema meie ühiseks südameasjaks E, eesistumise moto, te mainisite ära selle Euroopa, mis kaitseb, mul on väga hea meel, et te esitasite veidi mahukama kava, kui Austria eesistumise programmis on, seal on ainult kaks äh, lehekülge tööhõive kohta ja see valmistas mulle pettumuse, aga teie siin rääkisite põhjalikumalt äh, erinevatest teemadest, aitäh selle eest, aga avalikus arutelus äh, on see moto Euroopa, mis kaitseb eelkõige puudutanud äh, rännet ja välispiiride kaitset, see on olnud esiplaanil ja liiga vähe on äh, olnud e-, esiplaanil sotsiaalkaitse, töötajate kaitse, roheline majandus, äh, need teemad, kliimakaitse, need teemad kahjuks äh, avalikus arutelus on väga alaesindatud ja minu esimene küsimus on, et kuidas teie sotsiaalministrina seda tahaksite muuta, et äh, sotsiaalse Euroopa küsimus ja sotsiaalkaitse küsimus, mida te nüüd laiendasite Euroopale, mis, millest on kasu töötajatel, äh, naistel, äh, see on minu esimene küsimus, et kuidas seda, kuidas te seda teemat laiendate. ja teine küsimus, et kuidas te tahate äh, seda neutraalse maakleri ja sillaehitaja rolli, nagu te ise mainisite, äh, kuidas te tahate seda mm, täita, kui te Austrias äh, ründate sotsiaalsüsteemi ja viite läbi reforme, mida ei ole olnud, et hädaabi ärakaotamine, minimaalse Äh, abi ja minimaalse elatustaseme tagamine, tööaja pikendamine üheteistkümnele tunnile ja ähm, see kõik ei puuduta mitte ainult Austriat, vaid sellel on laiem mõõde, see tähendab äh, otsest töötajate õiguste ründamist, äh, asekantsler Va-, mm, seab küsimärgi alla äh, vaba liikumise, mis on ju põhiõigus ja see tapab, tabab just sotsiaalselt kõige nõrgemas olukorras olevaid inimesi, nimelt piiriüleselt töötavaid naisi. minu küsimus on, et kui usaldusväärne te olete neutraalse maakleri rollis ühelt poolt ja teiselt poolt sotsiaalse Euroopa tugevdajana, mida teie siin äh, komisjonis esit-, esindasite praegu usaldusväärselt, aga kokkuvõttes Austria vali-, äh, föderaalvalitsus seda ei ole ja minu minu teine, kolmas küsimus puudutab ESF Plussi, mida te mainisite. komisjonis meile ja eriti rohelistele on see väga oluline olnud ja äh, struktuurifondide puhul on ka väga oluline see, et ähm, et partnerluse põhimõtte alusel tuleb juba kavandamisse kaasata kohalik kodanikud, elanikud, äh, kõik, keda see no, puudutab, et kuidas te kavatsete koha, äh, kodanikuühiskonda kaasa, kaasata, sotsiaalpartnereid ja kohalikke ja piirkondliku tasandi osapooli kaasata ESF Plussi äh, kavandamisse, milline on ette nähtud ajakava? ja viimane küsimus üks äh, olulisematest teemadest sotsiaalpoliitikas järgmisel poolel aastal Austria eesistumise ajal on äh, mitmeaastane finantsraamistik. on kahetsusväärne, et teie kolleeg minister Lööger ei tule sel nädalal eelarvekomisjoni, erinevalt kõigist teistest komisjonidest, kus Austria ministrid on esindatud, aga minister Lööger ei tule eelarvekomisjoni rääkima sellest olulisest teemast, mitmeaastasest finantsraamistikust ja sellepärast ma küsin, et üks olulistest teemadest, mis puudutab sotsiaalpoliitikat mitmeaastase finantsperspektiivi mm, pers-, küsimustes, on ühtekuuluvusfond, mida ähvardab neljakümne viie protsendine vähendite kärpimine, see puudutab äh, kõige halvemas olukorras riike ja piirkondi, nagu näiteks Küprost ja teisi, aga muuhulgas samal ajal toimub aga see, et suurendatakse rändele ja kaitsele ette nähtud vahendeid. kas teie kui sotsiaalminister arvate, et see on oluline, et see on õige, et toimub selline suur vahendite viimine sotsiaalpoliitikast äh, piirikaitsele ja rändele? Mm. ja kuidas äh, Austria eesistuja äh, kavatseb äh, välja astuda selle eest, et sotsiaalne Euroopa tugevneks? EFT eh, e e ei ole esindatud. esindatud ja sõna saab nüüd ENF-i nimel härra Dominique Martin. Äh, aitäh, proua e-, esinaine, tere tulemast, proua minister, uus Austria eesistumine, meil on väga hea meel tervitada teid Euroopa Parlamendis Äh, kus te tutvustate siis meile Austria eesistumise aja prioriteete. proua minister, äh, teen lühidalt, esitan teile kaks küsimust. alates esimesest juulist sellel aastal, äh, kümme päeva, kümmekond päeva tagasi, tulenevalt kahe tuhande neljateistkümnendal aastal peetud referendumist otsustas Šveits ettevõtetele ähm, kehtestada uusi äh, nõudmisi, et nad eelkõige peaksid vabu töökohti pakkuma äh, Šveitsi kodanikele. minu küsimus on, et kas te kavatsete samasuguseid sätteid äh, rakendada Austrias ja Euroopa Liidu liikmesriikides? Ehm, et Euroopa töökohtadele võetaks tööle eelkõige eurooplasi ja komisjon peaks siis, komisjoni tuleks üles kutsuma, kutsuda koguma andmeid selle kohta, et milliseid töökohti on pakutud eurooplastele, kellel enn-, eelnevalt ei olnud tööd ja milliseid töökohti on enne täitnud mitteeurooplased. ja piirikontroll ainult kümme kuni viisteist protsenti rändajatest, mis, kes on tulnud kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates ähm, äh, Saksamaale töötavad, äh, ehkki äh, Saksamaa on viisteist miljardit kulutanud neile. Prantsusmaal on meil olnud väga hirmutavaid terroris-, terroristlikke rünnakuid ja kas teie hinnangul tuleks piirikontrolli välispiiridel tugevdada, aga kas seda tuleks teha ka liikmesriikide piiridel, nagu näiteks Austria piiridel? ja millises suunas te suunate nõukogu ja komisjoni tööd nende kahe küsimuse puhul ja tänan teid ette vastuse eest. suur tänu. esitatud on juba palju küsimusi ja ma hoiatan juba ette, et üheksa liiget soovib veel küsimusi esitada seega ma palun teil äh, anda vastused võimalikult lühidalt. ja nüüd on sõna teil, proua minister. Äh, äh, proua juhataja, lugupeetud saadikud, aitäh. Ähm, jah, üritan, üritan vastata kõigile küsimustele Neid küsimusi oli palju, nii et palun äh, mõistvat suhtumist, äh, kui mul kõigile vastata ei õnnestu või kui ma unustan mõne ära, üritan igal juhul vastata kõigile. alustan teiega, härra Becker, aitäh äh, sissejuhatavate sõnade eest, sõbralike sõnade eest ja aitäh ka küsimuse eest, mis puudutab töötajate kaitset ebakindlate töötingimuste eest nagu te et, ette kujutate, on minu jaoks see väga oluline südameasi, et direktiivi abil peaks töötingimused uutes, uute töövormide puhul äh, paranema. ja viitan korra Austriale. Austrias ei ole lubatud tööampsu vahendus <laughs> ja uus õigusakt Äh, näeb seda ka ette mõningate äh, asjade puhul mis puudutab äh, digitaliseerimisest tulenenud väljakutseid, on Austria eesistuja neist teadlik ja nagu öeldud, septembris tuleb meil suur konverents, kus ähm, me käsitleme töö digitaliseerimist ja teine küsimus äh, saadiks Jongeeriuselt, mis puudutab Euroopa Tööametit. lugupeetud proua saadik, äh, kuna meil on tegemist äh, selle protsessi algusega, siis on väga paljud küsimused lahtised ja Austria eesistuja e-, e-, eesmärk on läbirääkimiste puhul teha selgeid edusamme, oluline on äh, vastata kolle-, liikmesriikide küsimustele, nii et oleks võimalik kõrvaldada nende kahtlusi, Austria eesistuja e, toetab seda, et meil oleks parem teabevahetus äh, piiriüleste äh, olukordade osas ja, ja äh, riikide õigusaktide osas, nii et üritan selles osas teha edusamme. ja nüüd proua McIntyre kõneleja vabandab äh, vale nime hääldamise pärast. minu jaoks on eesistumise ajal oluline kvaliteet, mitte kvantiteet, seda saan teile kinnitada, aga loomulikult on meie jaoks tegemist väljakutsega, eriti enne et me üritame enne valimisi võimalikult palju äh, teemasi, paljude teemade käsitlemist lõpetada, mis puudutab äh, sotsiaalkaitset, siis ja sotsiaalsete õiguste sammad, siis Austria eesistuja üritab ähm, läbipaistvate ja õiglaste äh, töötingimuste osas ja tööameti osas ja äh, sotsiaalkaitsele ligipääsu osas äh, Äh, võimalikult ähm, hästi tööd teha ning äh, lisaks sellele on äh, see sammas Euroopa poolaasta puhul kompassiks ja detsembris Sotsiaalküsimuste ja Tööhõive Nõukogus tegeleme iga-aastase majanduskasvu programmi ja muude dokumentidega. lisaks sellele tegeleme töö, lõpetame töö, tööhõive suunistega et äh, kohandada neid äh, sotsiaalsete õiguste sambaga ja mis puudutab rahastamist, siis äh, läbirääkimised, mis puudutavad järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, on meie tähelepanu keskmes ja selles seoses uus ESF pluss programm on meie jaoks eriti huvitav ja seetõttu tööhõive ja sotsiaalküsimuste nõukogu kaasame sellesse töösse, loodame varsti saavutada häid läbirääkimistulemusi, mis on Äh, Euroopa kodanike huvides äh, kaasame töösse ka Euroopa Parlamenti ning ka nüüd saadik Chambon. ka siin tuleb öelda, et äh, kvaliteet on olulisem kui kvantiteet. konkreetsed tulemused on võimalikud enne Euroopa Parlamendi valimisi, vaja on vastavaid prioriteete seada ja mis puudutab Euroopa sammast, siis ma sellele küsimusele juba vist vastasin piisavalt Äh, saadik Vana. Te esitasite terve rea küsimusi, ma üritan kõiki neid käsitleda. Austria eesistumisaja programm hõlmab kõiki ähm, äh, kõik, kõiki teemasid ja seetõttu kõiki ei olnud võimalik põhjalikult äh, käsitleda. oluline teema on loomulikult töö ja eraelu ühitamine ja digitaliseerimine ja äh, mis puudutab äh, saadiku Austria sisepoliitikat puudutavaid küsimusi, siis ma palun, et te siin neid ei esitaks, ma olen neutraalne maakler, ma olen kõigi liikmesriikide jaoks eesistuja, seetõttu ma siseriiklikke teemasid ei käsitle, palun mõistvat suhtumist mis puudutab institutsioone ja saadikuid kahekümne kaheksast liikmesriigist, siis minu jaoks on tõesti suureks väljakutseks jääda neutraalseks, mis puudutab ESF Plussi ja mitmeaastast äh, finantsraamistikku, siis äh, eelkõige tegeleb sellega üldasjade nõukogu see tähendab, et me ei saa siin ähm, valdkondade aruteludega eden-, edasi minna enne, kui on horisontaalsed küsimused lahendatud ja tuginedes eelnevatele küsimus, kogemustele, siis selge on see, et mõned küsimused jäetakse riigi ja valitsusjuhtide otsustada, nagu näiteks summad ja rahastamiskriteeriumid, ajakavad äh, ja programmide suhteline suurus, suurus, me võtame seda arvesse ja valmistame äh, erinevate valdkondade teemad vastavalt ette ja minu äh, üldasjade nõukogu kolleeg äh, iga päev koos Euroopa Parlamendi esindajatega mm, kohtub president Tajani nagu tavaliselt saab võimaluse ülemkogu ta-, kogul äh, Ähm, asju arutada riigi- ja valitsusjuhtidega. Äh, eesistuja äh, võtab arvesse eelmise, eelmisi järeldusi ja suuniseid ja võimalikult kiiresti analüüsime olukorda. eesistuja täiel määral võtab kõiki äh, ettekirjutusi arvesse, kui me tegeleme edasise tööga. mis puudutab ESF Plussi ja ähm, ka ülesehitust ja struktuurifonde, siis äh, tööhõive ja äh, sotsiaalpoliitikas on uued äh, hääletustingimused, me, ma tegelen kooskõlastan oma tegevuse jätkusuutlikkuse ekspertidega ja sisuliselt äh, tegeleme digitaalsete muutuste teemaga juulis ja, ja SF Plussiga äh, samuti ja siis äh, äh, töö ja nõukogu tasandil tegeldakse sellega oktoobris-novembris ja kaasan meeleldi kõiki huvitatud inimesi. ja mis puudutab kolleeg, saadik Martini küsimusi, see puudutas töökohti ja et eurooplasi tuleks esmajärjekorras tööle võtta põhimõtteliselt Euroopa Liidu põhivabadusi arvestades, eriti võttes arvesse isikute vaba liikumist, äh, tuleb eelistada eurooplasi äh, väljaspoolt Euroopat pärit äh, töötajatele, nii et see põhimõte juba kehtib ja mis puudutab kolmandatest riikidest pärit inimeste äh, rännet äh, Euroopa tööturule, siis seda reguleerib vastavalt sinisele kaardile liikmesriikide õiguskord ja muus osas viitan teile arutel-, muutan, viitan arutelule, mida juhatas minu kolleeg minister Kikl ja praegu ei ole Euroopa Komisjonilt mingisugust äh, suunist, mida tuleks, äh, mida eesistuja peaks arutama. ja mis puudutas pagulaste kaasamist tööturule, siis äh, läbirääkimised, mis puudutavad ühise asü-, varjupaigasüsteemi reformi, neid me kavatseme jätkata ja mis puudutab neid läbirääkimisi, siis ma äh, viitan äh, samuti esmaspäeval toimunud läbirääkimistele kolleeg Kikli juhtimisel. Austrias on praegu paremad tingimused ja meil on ka äh, suurem tööjõuvajadus, seetõttu on äh, suuremad võimalused ka vähe, väiksema kvalifikatsiooniga pagulastel, mis puudutab äh, tööturu äh, vajadusi, siis äh, oluline on äh, samaaegselt nii neid toetada kui neilt rohkem nõuda ja põhimõtteliselt tuleb eelistada seda lahendust, et, et nende puhul pigem eelistatakse nende toetamist. suur tänu, minister, ja nüüd saavad sõna järgmised sõnasoovijad nüüd saab sõna proua Vegner. ministerin. aitäh, proua minister. kõige tähtsamaid küsimusi tuleb Euroopa tasandil läbi vaadata ja vähem tähtsaid riiklikul tasandil. see on see moto, mille on Austria valitsus valinud. tööhõive, töökohtade tagamine, need on need kõige tähtsamad küsimused inimeste jaoks Euroopas. nii et selles mõttes võite te olla uhked selle töö üle mida Austria on teinud tööhõive küsimuses. üheksakümne kaheksandal aastal toimus meil esimene Austria eesistumine juba toona, tegi Austria väga palju ära selleks, et tööhõive küsimus toodi Euroopa tasandile. nüüd aga minu küsimused, mis puudutavad teie selgitusi. kõigepealt Euroopa Tööjõuamet te minu arvates ei andnud siin kindlaid lubadusi, ma lihtsalt üritan teile selgitada, mida te ütlesite Austria parlamendis, te ütlesite, et Tööjõuametil ei ole mitte mingit lisandväärtust, et see on pigemalt bürokraatia suurendamine, aga nüüd ma kuulsin, et te soovite läbirääkimisi jätkata, see on küll väga hea. aga teiselt poolt äh, peate te ju kinni pidama ka oma prioriteetidest, nii et kuidas need kaks erinevat seisukohta kokku sobivad, eriti kuna Austrias on eriti probleeme sotsiaaldumpinguga teiseks, täna pärastlõunal me hääletame siin Euroopa Parlamendis ka äh, töö ja pereelu ühendamise ettepaneku üle. tegemist on küsimusega, mis kaitseb inimesi ja on neile kasulik. millest me siin räägime? me räägime tõesti äh, hooldusest äh,, inimestest, kes jäävad lastega koju, see on väga tähtis ja kuidas teie sellesse suhtute? me näeme, et äh, liikmesriigid peavad nüüd kõik äh, ära tegema. kuidas teie suhtute aga selle asja Euroopa mõõtmele viimisest? sest tegemist on küsimusega, mida on tõesti võimalik äh, kodanikele selgitada ja näidata, et sellest on kasu. ja kolmas küsimus, ülereguleerimine. ka siin me jällegi näeme, et see, mis Euroopa tasandil on tehtud, ei ole absoluutselt kooskõlas sellega, mida tehakse Austrias. siin mainiti juba kaheteisttunnist tööpäeva kuuskümmend tundi nädalas. meil on sotsiaalstandardid väga madalaks läinud Austrias, aga teiselt poolt üritame me miinimumstandardeid sisse viia selleks, et me saaksime inimesi kaasata. me tõesti üritame äh, paremaid standardeid üheskoos saavutada, mitte standardeid alla viia ja peale selle, need küsimused, mis puudutavad otseselt tööõigust, ka nende puhul on väga tähtis see, et standardid ei, standardid ei viidaks madalamale tasemele. aitäh! järgmisena härra Pirinski, palun. Uh, suur tänu, proua esimees ja suur tänu ka proua ministrile, et te siin olete ja meie küsimustele vastate ma tuleksin tagasi Euroopa Tööjõuameti juurde. kindlasti mõistate te, et eh, üks Euroopa suurimaid väljakutseid tänapäeval on see, et iga, igal Euroopa kodanikul võiks olla korralik töö. see on eh, meie põhiline väljakutse nii sotsiaal- kui ka majanduspoliitika valdkonnas. ja seega äh, Euroopa sotsiaalõiguste sammas on äh, rõhutanud äh, olulisust, on äh, rõhutanud, kui tähtis on juurdepääs tööjõuturule ja seda olete ka teie oma eesistumise prioriteete tutvustades rõhutanud, kui te kirjeldasite ennast sillaehitajana. Euroopa Tööjõuamet mängib väga olulist täiendavat rolli siseriiklikele asutustele. esiteks äh, jagab see teavet ja soodustab omavahelist suhtlust. teiseks aga äh, seisame me silmitsi suure sotsiaalse, äh, suure skaalaliste sotsiaalsete pettustega ja rikutakse mitte ainult inimeste tööõigusi, vaid ka liikuvate eurooplaste inimõigusi. ja see rikub meie põhiõiguste harta tingimusi. me oleme näinud Euroopa Liidus äh, väga laialdasi näiteid äh, õiguste rikkumisest. minu kolleegid on mures selle, selle pärast, ja, ja meie jaoks on Euroopa Tööjõuamet väga vajalik ja äärmiselt oluline mm, meede tõesti vabatahtliku tööjõu liikuvuse tagamiseks. mul on äh, veel üks küsimus ja ja see puudutab äh, laste toetusi. ma saan aru, et äh, Austria valitsus jätkuvalt rõhutab sellega tegelemise olulisust, komisjon ei ole seda sotsiaalkindluse koordineerimises küll äh, kaasanud, ka Bulgaaria eesistuja ei hõlmanud seda oma järeldustes. Te olete rääkinud, et siseriiklikud ja kohalikud poliitikad ei peaks teie eesistumist kuidagi mõjutama Äh, ja teie tegevust eesistujana Sotsiaalküsimuste Nõukogus. kas te saate kinnitada, et seda küsimust tõesti Austria eesistumise ajal ei puudutata, aitäh! aitäh, härra Berenski, Maria Arjana! aitäh et täna siin olete, ma piirduksin küsimusega, mis puudutab töö ja eraelu ühindamist ja taga, tasakaalu. mul on hea meel näha, et see teema kuulub teie prioriteetide hulka, see oli Bulgaaria eesistumise ajal ka prioriteet ja lõpuks sai ka mandaat läbirääkimisteks antud ja meil on väga hea meel, et see me loodame, et äh, jõutakse siis ka lahenduseni, mis on see lahendus, mis vastaks Euroopa Komisjoni ettepanekule, sest kui Euroopa Komisjon teeb ettepaneku tulla välja algatusega, mis puudutab töö ja eraelu ühit-, ühendamist, mis on väga oluline teema Euroopas praegu, siis äh, komisjon oma ettepanekus äh, tõi esile selle asja, et töö ja eraelu ühendamine ei tohi tugevdada traditsioonilisi mudeleid, mille kohaselt naised suletakse perekonna e-, e-, e-, rolli, et see tähendab diskrimineerimist töökohal, palgaga seotud diskrimineerimist, pensioniga seotud diskrimineerimist, see töö ja eraelu ühendamine peab selles suunas minema ja minu küsimus teile on, et kas te olete nõus selle mudeliga, mille on esitanud Euroopa Komisjon, muuhulgas Maria, Mariann Tysoni juhtimisel, et oluline ei ole mitte ainult töö ja eraelu ühendamine, vaid äh, mitte diskrimineerimine, et äh, muuhulgas ka mehed võtaks äh, vanemapuhkust, praegu üheksakümmend protsenti vanemapuhkust võtavad välja na-, e-, naised, mitte mehed, kas te toetate seda äh, äh, mudelit või teie eesistujana esildate seda, soovitate seda mudelit, mis tähendab vähima ühise nimetaja leidmist, mis tähendaks selle diskrimineerimise jätkumist naiste puhul töö ja eraelu ühindamise puhul. Te teate, et me, kui me peaksime valima töö ja äh, perekonna vahel, siis me ei oleks siin ja me esindame siin äh, kõiki naisi, äh, kes ei taha valida oma eraelu ja karjääri vahel, aitäh! Thank you, Mr Koosa! aitäh ja härra Koosa! aitäh, proua äh, esinaine, tere tulemast, proua minister ja palun lubage mul esitada teile kaks küsimust. esimene küsimus on kiire küsimus, kuna minu Bulgaaria kolleeg juba rääkis teile koordineerimisest, mis puudutab sotsiaalse, sotsiaalkindlustust ja äh, neid äh, võimalusi, mis seonduvad äh, sotsiaaltoetustega perekonnas. kuidas Austria kavatseb aidata neid inimesi, kes töötavad Austrias, aga kelle perekonnaliikmed elavad äh, mingis teises äh, liikmesriigis, kuidas äh, neil inimestel võiks olla õigus saada ähm, peretoetusi, kas see on kooskõlas meie äh, alusõigusaktidega, Euroopa Liidu õigustikuga, kuidas te kavatsete seda konflikti lahendada, kuna Austrias on kindlasti oma seisukoht, aga see ei võimalda nende toetuste indekseerimist. ja teine küsimus puudutab puuetega inimesi. viies triloog toimus eile ja peamine teema oli ähm, õigusakt, mis puudutab juurdepääsu ja ma olen rahul, et ma kuulsin teilt, et tegemist on olulise prioriteediga ja et äh, te tahaksite selle teema käsitlemise lõpetada, aga äh, praegu on veel väga olulisi küsimusi, mis ei ole lahendatud. ma detailidesse ei laskuks, aga küsiks teilt lihtsalt, et äh, milline on teie lähenemine, mis puudutab äh, Äh, juurdepääsu õigusakti. kaheksakümnel miljonil inimesel on äh, puudeid ja nad äh, ootavad sellelt õigusaktilt lahendust ja ootavad seda juba kümme aastat. aitäh ja nüüd saab sõna härra Šogor. küsimus ungari keeles. aitäh ja mis puudutab äh, peretoetusi ja peretoetuste indekseerimist, siis tahaksin esitada sama küsimuse nagu minu kolleegid. on väga palju inimesi, kes äh, töötavad hooldajatena vana, vanurite juures Austrias ja tegemist äh, ei ole Austria kodanikega, aga nad peavad maksma samu makse, aga kui tegemist on peretoetustega, siis tuleb võtta arvesse ka pereliikmete elukohta, eriti laste elukohta, et kuidas ähm, teie seda probleemi lahendaksite? aitäh ja nüüd saab äh, sõna proua Kozlovskaja. aitäh. Äh, ma tänan teid südamest selle eest, et täna siin olete, proua minister, ja et tutvustate meile Austria eesistumise aja prioriteete. tahaksin sissejuhatuseks küsida ka indekseerimise kohta, nagu kolleegid, me saatsime komisjonile kirja koos kolleegidega selle kohta, saime vastuse ja vastus oli, et selline meede oleks lubamatu, nii et kõik see on äh, väga vastuoluline, see idee siin parlamendis on väga vastuoluline ja mina tahaks äh, küsida, et kuidas Austria tahab lahendada äh, seda huvide konflikti, kuidas Austria kavatseb käsitleda seda konflikti ja teine küsimus puudutab äh, naisi tööturul. siin on terve rida aspekte. naised on alaesindatud tööturul võrreldes, kui võtta arvesse nende kvalifikatsiooni ja haridust, meil on üheteistprotsendine töö hõive lünk ja seitsmeteistprotsendine palgalõhe ja neljateistprotsendine pensionilõhe ja tegelikult äh, pensionilõhe on kõige parem näitaja, kui suured on need erinevused äh, tööturul ning meil on äh, mõningad potentsiaalsed lahendused, aga üks oluline ettepanek, mis olukorda võiks parandada, oleks äh, see töö ja eraelu tasakaalu pakett. proua minister mainis seda, et on olemas nõukogu lähenemisviis, et kuidas äh, edasi toimitakse komisjoni ettepanekuga, mul on hea meel, et nõukogul on seisukoht selles küsimuses, aga ma pean ütlema, et selle seisukoha sisu on minu jaoks pettumust valmistav. nõukogu nõustus ainult kümnendikuga äh, isaduspuhkusest, aga meeste ja naiste individuaalne õig-, individuaalsele äh, õigusele tasustatud puhkusele oli äh, nõukogu vastu, et see tuleb äh, lahendada siseriiklikul tasandil ja on kuus liikmesriiki edaspidigi, kes ei maksa üldse mingisugust vanemapuhkuse tasu ja ma tahaks küsida, et milline on Austria suhtumine sellesse küsimusse, Austria kui eesistuja suhtumine ja mida te arvate sellest suurest erinevusest nende nende seisukohtade puhul, et äh, parlamendis tun-, on seda ka äh, ehkki me ei ole veel teema käsitlemist lõpetanud, kõik arvamused toetavad komisjoni seisukohta, aga nõukogu seisukoht on väga kaugel sellest, mille on välja pakkunud komisjon ja mille on väl-, välja pakkunud äh, parlamendisaadikud, meil äh, tööhõivekomisjonis toimub täna hääletus, siis meil on tulemus näha ja ma loodan, et see raport võetakse vastu suure häälteenamusega ja siis äh, peate te muidugi vastu astuma sellele erinevusele ja viimane küsimus. milline on teie arvamus äh, selle kohta, et tööstus neli punkt null, mis peaks edendama äh, Euroopa majandust, et selle puhul nähakse naiste rolli hooletusse jääkmist, jätmist veelgi rohkem kui muudes valdkondades. kas selle kohta on tulemas mingeid programme, aitäh? aitäh, meil on veel äh, järje-, nimekirjas äh, neli äh, kõnelejad, kuid annan teile võimaluse küsimustele vastamiseks. palun, sõna on teil. aitäh, proua esimees. nüüd proua Reegneri ja härra Berinski küsimused äh, olid sarnased, nii et vastan neile siis koos. Euroopa Tööjõuamet. lisandväärtus Tööjõuameti äh, kujul minu arvates tekib siis, kui seadusandlus nii tööandjate, töövõtjate kui ka tööametite jaoks äh, liikmesriigis ka midagi kaasa toob ja sellepärast minu arvates on tõesti eh, tööamet, tööjõuameti ülesanded sellised, mida tuleb paremini defineerida. topelttöö tuleneb siin ülesehitusest, eh, informatsioonivahetusest eh, ja on ilmselge, et seda tuleb vältida ja sama kehtib ka Eurose platvormi kohta, tuleb hoolitseda selles eest, et väga selgelt tehakse vahet Eurose ülesannetel ja Tööjõuameti ülesannetel see on minu arvates väga tähtis. ja me peaksime seda ka selgelt seisukohas välja ütlema. meil on vaja tõesti üles ehitada amet, millest on liikmesriikidel kasu ja eriti just sotsiaalkaitse klauslid on need, mis peavad kindlasti säilima. ka piiriüleste kontrollide puhul ja lepituse puhul, mida me põhimõtteliselt toetame, peab seaduse tekst olema siiski selgem. Need meetmed on mõistlikud ainult siis, kui nad tõesti aitavad Euroopa Liidu eeskirju paremini rakendada ja seega siis toovad ka liikmesriikidele kaasa selle kaudu lisandväärtust. eesmärgiks peab olema see, et läbirääkimistel tuleb välja see, et Tööjõuamet toob endaga kaasa lisandväärtust kõigile, eriti just piiri, piirkondades elavatele inimestele ja mina sõltumatu vahendajana kavatsen ka selle eest hoolitseda Veel veel üks küsimus proua Regnerit, mis puudutas töö ja pereelu ühendamist. siin on ju eesmärgid direktiivis paika pandud ja direktiivi ettepanekus öeldakse, et on vaja meetmeid töö ja pereelu ühendamiseks, samamoodi soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks, eriti just tööturul ja tuleb hoolitseda ka selle eest, et me tagame kõrge tööhõive määra Euroopa Liidus. me meil on juba miinimummäärad vanemapuhkuseks ja neid tuleb toetada ja samamoodi tuleb meil ka isapuhkuseks ja hoolduspuhkuseks uued normid välja töötada. ja see üleüldine kurss ongi just täpselt selline, sellepärast et esimest korda Euroopa Liidu tasandil on võimalik saada kümme päeva tasustatud isaduspuhkust ja poolteist päev, poolteist kuud tasustatud äh, vanemapuhkust. Äh, samamoodi on ka tasustatud hooldajapuhkus ette nähtud, siis mitte ülekantav neljakuuline Äh, puhkus on ka ette nähtud vanemate jaoks ja samamoodi pikendati veel teatud puhkuseliiki. samal ajal arvestame me ka sellega, et Euroopa Liidu liikmesriikides kasutatakse väga palju erinevaid mudeleid äh, töö ja pereelu üheldamiseks. väga palju äh, on seda aastate jooksul edasi arendatud ja arvestatud on ka ühiskonnas toimunud muudatustega. väga tähtis on siin see, et ähm, äh, perepuhkuste ajal äh, tasu on olnud liikmesriikides jaoks kõige vastuolulisem küsimus. Äh, näiteks see, et Äh, makstakse täpselt sama palju kui emapuhkuse ajal. sellega ei oldud nõus, sellepärast et emapuhkuse tasu ei ole siiamaani äh, olnud ühesugune ja iga liikmesriik saab selle üle ise otsustada, seepärast on see väga erinev aga üleüldise kursi puhul võime me nüüd leida paindlikuma mudeli, mille puhul arvestatakse riiklike vajaduste ja eripäradega ja see tähendab seda, et me paneme paika lihtsalt äh, selle, et liikmesriigid otsustavad tasu üle ja seega saavad liikmesriigid realistlikult ise otsustada. ma loodan, et üheskoos teiega parlamendis õnnestub meil kolmepoolsed läbirääkimised edukalt läbi viia ja ka tulemusi saavutada. veel üks küsimus proua Regnerilt ülereguleerimise kohta, meil on siin rakkerühm selle kohta, eile nad avaldasid selle kohta raporti, kus tuuakse välja seda, et on ülereguleerimist ja meil on piisavalt klauseid, millega meil on võimalik äh, vältida seda, et olemasolevatest klauslitest madalamale tasemele minnakse. härra Berinski küsis ka töötajate lähetamise väärkasutuse kohta, siin on juba praegusel hetkel terve rida norme välja töötatud Euroopa Liidu tasandil Need kõik puudutavad siis töötajate lähetamist ja sotsiaaltumpingu vastast võitlust ja natukene aega tagasi jõuti just kokkuleppele selles osas, et töötajate lähetamise direktiivi muudetatakse ja peale selle kahe tuhande neljateistkümnenda aasta töötajate lähetamise direktiiv on tegelikult väga heaks vahendiks selle vas-, osas, et me saame sellega võidelda äh, sotsiaalse dumpingu vastu. teatud ettepanekud, nagu näiteks informatsiooni parem kättesaadavus või siis ka lepitus erinevate liikmesriikide vahel või ka ühised kontrollid liikmesriikides on praegusel hetkel juba vahendid, mis on õiguslikult paika pandud tööjõuamet peab hoolitsema nüüd selle eest, et olemasolevaid seaduslikke meetmeid hakatakse ka tõhusalt kasutama määruse ettepanek on praegusel hetkel väga ebaselgelt sõnastatud, seda ma juba ütlesin ja Austria eesistumise ajal pingutame me selle nimel, et tööjõuameti ülesandeid selgemini defineerida veel üks küsimus härra Berinskilt, äh, mis puudutas äh, direktiivi kaheksakümmend, kaheksa, kaheksa, kolm ja indekseerimise kohta. kõigepealt tuleb ära oodata, mida Euroopa Parlament selle kohta ütleb. nõukogus teatud küsimustes oli meil vaja kompromisse sõlmida, oli päris mitu valdkonda, kus väga paljud liikmesriigid ei olnud sa rahul saavutatud eesmärkidega, sellepärast ei olnud nõus ka teksti toetama. see puudutas eelkõige äh, tööd tohutu töötuse ja peretoetuste muudatusi. väga tähtis on nüüd see, millise seisukoha võtab Euroopa Parlament ja sisulist arutelu saame me alles pärast seda alustada, kui parlamendi positsioon on teada. kuna paketis on väga palju erinevaid valdkondi, äh, tasub ka kolmepoolsetel läbirääkimistel äh, rühmiti neid küsimusi läbi vaadata ma kinnitan teile, et ka selles küsimuses olen sõltumatu vahendaja ja aitan siis nõukogul seisukohta välja töötada ja lähtuma sellest, mida otsustati juunikuus nõukogus ja ma esindasin Austria riigi seisukohti. nüüd rahvasaadik Arena. Austria oma eesistumise ajal üritab tasakaalus kompromissi Euroopa Parlamendiga välja töötada. me ootame praegusel hetkel ära vastutavas komisjonis hääletuses mittediskrimineerimine on ka ilmselge põhimõte, mis on kooskõlas selle eesmärgiga ja esimest korda on ette nähtud kümnepäevane äh, isaduspuhkus ja pooleteistkuune äh, hooldus- ja vanemapuhkus. nagu te näete, me arvestame erinevate mudelitega. Need mudelid on pikkade aastate jooksul välja töötatud ja arvestatud ka ühiskonnas toimunud muudatustega Äh, rahvasaadik Koosa, selle kompleksse küsimuse puhul äh, on väga paljud erinevad valdkonnad kaasatud ja kolmepoolsed läbirääkimised äh, läksid väga edukalt Ähm, Bulgaaria eesistumise ajal, kuid kõige tähtsamad küsimused on ikka veel lahendamata. kõige raskem küsimus on direktiivi kohaldusala. me saame väga hästi aru, kui tähtis on see küsimus nii puuetega inimeste kui ka majanduse jaoks. meie jaoks on tegemist prioriteetse küsimusega ja me loodame, et läbirääkimised lõpevad veel meie eesistumise ajal kuna tegemist on nii kompleksse küsimusega ja kuna parlament ja nõukogu on siin nii erinevatel seisukohtadel, loodame me, et mõlemal poolel on piisavalt aega ennast ette valmistada ja just sellepärast alustame me läbirääkimistega alles sügisel. mitu rahvasaadikut esitasid äh, küsimusi siin ku-, härra Koosa, härra Šogor ja proua Kozlovska Rajevits eh, esitasid küsimusi sotsiaaltoetuste kohta. ma palun, et te mõistate, ma ei hakka siin rääkima riiklikest seisukohtadest indekseerimise kohta, eile minu kolleeg Bogner Strauss ka naiste õiguste komisjonis sellest juba rääkis aga mida ma tahtsin toonitada, on see, et Euroopa Liit on, vabandust, Austria kontrollis, kas ta on Euroopa Liidu standarditega kooskõlas ja me teame ka, et Euroopa Liidus võeti vastu otsus indekseerimise kohta ja ka Euroopa Kohus võttis vastu oma otsuse ja ta ütles, et indekseerimise puhul on liikmesriikidel väga suur kaalutlusõigus ja komisjon ka ise ju äh, indekseerib äh, Euroopa Liidu ametnike lastele makstavat äh, toetust, kui need lapsed lapsed ei ela Belgias või Luksemburgis. siis veel üks küsimus äh, kolleeg Kozlovskalt, mis puudutas äh, soolist palgalõhet. meil on sooline palgalõhe ja meil on nüüd äh, direktiiv, millega me üritame naiste tööhõivet suurendada ja sellega ka naiste pensioneid suurendada. digitaliseerimine, äh, tööhõive neli punkt null, tööstus neli punkt null, siin tooksin uuesti välja meie kohtumise. see konverents, mis toimub septembrikuus, käsitlebki just neid küsimusi. aitäh! Madam Weber, it's your time to put a question. Thank you very much, Chair, and thank palun, äh, proua Weber, nüüd on teie kõneaeg. kõnelejal on mikrofoniga tehnilised probleemid järgmisel nädalal on mul privileeg äh, osaleda kohtumisel, mille Viinis korraldate. see puudutab digi-, digitaliseerumist ja roboteid, mis on tööturu tulevik ja seega väga oluline. selle valguses soovin ma teile esitada täna sellise küsimuse. kas äh, teie jaoks oleks vaja muuta äh, nägemust sellest, kuidas me seostame Äh, rännet ja majanduse ja tööhõiveturu äh, digitaliseerimist. ma selgitan seda veidi. meile on öeldud, et äh, Euroopa Liidus on vananev elanikkond ja seetõttu on meil vaja töötajaid väljaspoolt Euroopa Liitu, mis on täiesti õige. nüüd aga me näeme äh, me robotite kasutamist, me näeme tehisintellekti kasutuselevõttu ja need vajadused võivad seega tulevikus muutuda. kuidas me nüüd äh, lepitame omavahel need vanad arusaamad ja uue reaalsuse, millega me silmitsi seisame, aitäh! lugupeetud proua saadik, selle kohta mingit teemat meil ei ole, mingisugust äh, dokumenti ja mm, põhimõtteliselt võime seda kahepoolselt arutada, aga praegu ma selle kohta mingit seisukohta võtta ei taha. Madam Kuneva. proua Kunnela. Äh, äh, tere tulemast, proua minister, meie komisjoni täname teid ja soovime teile kõike head äh, selleks, äh, mis Austria eesistujal ees on, aga ma kardan, et see on vastuolus sellega, mida te oma koduriigis kavatsete teha. Teil on ju kavas äh, pikendada igapäevast tööaega kaheteist tunnini. ma olen kindel, et te teate, et see on vastuolus kehtivate Euroopa õigusaktidega. kas te olete Äh, konsulteerinud Euroopa Komisjoniga, et te üldse saate sellist tööseaduse vastu võtta. Euroopa Komisjon vastas kuna, äh, korra juba äh, kirjalikule küsimusele ja ütles, et igasugused muudatused Äh, alluvad Euroopa õigusaktidele, viitas ka uurimusele, ähm, mis puudutas tööaja korraldust ja selle mõju äh, tervishoiule ja et ähm, see kõik peab olema kooskõlas Euroopa õigusaktidega. kas te olete uurinud äh, seda uurimuse, selle uurimise tulemusi ja et kui te tahate neid meetmeid äh, sisse viia, siis kas te võiksite palun neist lähemalt rääkida, sest et see, see uudis on tõesti väga palju äh, pahameelt tekitanud. Eh, härra Schuster. proua minister, te ütlesite, et äh, digitaliseerimise ja töö teema kavatsete mm, päevakorda võtta, kavatsete ka vastava konverentsi korraldada, ma tervitan seda väga, sellepärast et komisjonil on äraootav seisukoht selle teema osas, ehkki järjest selgemaks äh, saab see, et vaja on reguleerida, aga midagi praegu ei tehta, komisjon tahab ära oodata. ja seetõttu küsimus teile kui nõukogu eesistujale, et milliseid konkreetseid algatusi te kavatsete teha selleks, et olukorda muuta, ehkki ma tean, et algatusi teeb komisjon, aga nõukogul on võimalus poliitiliselt äh, asju algatada ja nõuda, et komisjon äh, lõpuks ometi tegutsema hakkaks, nii et mul on küsimus, et millised on teie konkreetsed plaanid selles valdkonnas? kas soovite neile vastata, meil on veel kaks küsimust jäänud. aitäh, proua juhataja. kõigepealt äh, proua Kuneva, aitäh küsimuse eest, ehkki tegemist on siseriiklikku olukorda puudutava küsimusega, tahaksin äh, siin äh, äh, kartusi kõrvaldada, tõepoolest Euroopa direktiiv ei näe mm, selgelt ette äh, töö, igapäevase tööaja piiramist, et kaheteist ette on nähtud see, et vaja on üheteisttunnist pausi ja Euroopa Liidu õigusaktid näevad ette neljakümne kaheksa tunnist nädala tööaega ja ja on võimalus äh, üksikute nädalate jooksul töötada ka kuni kuuskümmend tundi ja mm, vitra-, äh, nelikümmend kaheksa tundi nelja äh, kuu jooksul, kui seda nelja, seda ei ületata nelja, neljakuise perioodi jooksul. ja härra Schuster komi-, Euroopa Komisjonil, nagu öeldud, on äh, õigus tulla välja uute õigusaktidega ja mis puudutab nüüd äh, seda sotsiaalkaitse kõigile, äh, selles osas on võimalik komisjoniga asju arutada ja see puudutab ka uute uurimuste tellimist. härra Tetjen, aitäh lugupeetud minister, me kuulsime, et see soov tööaega paindlikumaks muuta, see on jõudnud ka komisjoni. täna me hääletame pere ja tööelu ühendamise üle ja te kindlasti olete võtnud ka selles küsimuses seisukoha. ja rääkisite ka direktiivi rakendamisest. minu jaoks tekib äh, siin küsimus, et kas ähm, tööaja puhul ei ole äkki tegemist äh, ühiskondliku küsimusega ja et pere ja tööelu ühendamine on väga oluline äh, küsimus, et kui tulevikus tuleb töötada kaksteist tundi, siis on pere jaoks veelgi vähem aega ja mis puudutab digitaliseerimist, siis on mul see märkus, et meil on loomulikult väga kvalifitseeritud inimesed, kes digitaalmajanduses töötavad äh, ja eh, kindlasti ka neile see ei meeldi, kui tööaega pikendatakse ro rohkem kui kaheksale tunnile, eh, sest eh, nende olukord kindlasti ei parane, kui mingisugust seaduslikku kaitset ei ole tööaja piiramise jaoks aitäh, mulle tundub, et härra Pet-, Becker soovis esitada ka viimase küsimuse veel. aitäh, proua juhataja. proua minister, tahaksin peretoetuste kohta täiendavalt küsida, ehkki see ei ole ministri pädevuses, äh, tuua välja olulised faktid selleks, et valeinfot oleks siin korrigeerida nagu te siin rääkisite mm, tööaja paindlikumaks muutumise puhul, mille puhul on oluline ka vabatahtlikkus ja äh, pere äh, toetus, seda ei maksa äh, töö, selle jaoks ei maksa raha sisse töötajad, vaid, vaid tööandjad. see on te-, raha, mis lisandub elatisele, ela- ja seetõttu on see loogiline, et võetakse arvesse ka tegelikke äh, kulusid ja seal, kus, äh, kus kulud on madalamad, seal on vaja ka vähe, väiksemat toetust ja täpselt seda reguleerib ka see äh, indekseerimine vastavalt liikmesriikidele. Ähm, see aluseks on võetud Eurostati andmed, seda on juba, selle on välja pakkunud juba võib-olla ka Ühendkuningriik, ehm, et see tuleks kehtestada üle-euroopaliselt, aga minu täiendav eh, küsimus puudutab Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud eh, Euroopa Tööjõuametit, ma ei tahaks seda nimetada ametiks, eh, vaid ma loodan, et see on agentuur, sest siis ta saaks oma tööd teha palju tõhusamalt. mida teie eesistujana arvate sellest, et ettepanekus on ette nähtud Euroopa Liidu poolsed kontrollid liikmesriikide üle, et kui vajalik on teie meelest selline kontrollifunktsioon, aitäh? aitäh, esimees, härra Tetjen, tööaja paindlikumaks muutmise kohta ütlesin juba palju, see on Euroopa Liidu seadustega kooskõlas, palun ärge muretsege härra Becker, olen juba volinik Tysoniga mitmeid kordi seda küsimust arutanud, eriti mis puudutab nime ja ma arvan, et siin on mitu küsimust, eriti mis puudutab ülesandeid ja eesmärke, et seda tuleb tõesti üksikasjalikumalt paika panna, aitäh. Well, that means that we have put our questions and ähm, me oleme nüüd oma küsimused esitanud, oleme saanud palju vastuseid ma annan teile teada, et äh, oleme omalt poolt äh, järgmise kuue kuu jooksul võimalikult aktiivsed. esitame teile palju küsimusi ja samuti soovime ka, ka ise neile vastuseid leida. tänase arutelu käigus äh, oleme aru saanud, et teha on palju ja ka teie soovite kindlasti meiega edasi kontakti hoida ja meie komisjoni tagasi tulla, sõltuvalt see teemadest, millega tegeleme, millega tegeleme, sõltuvalt äh, ajakavast. aitäh, et täna meiega siin olite. ma soovin tänada ka tõlke, kes äh, siin koos meiega on ja aitavad meil suhelda, ütleb esimees seega suur tänu, proua minister ja suur tänu ka kõikidele saadikutele. kohtume teiega kell neliteist kolmkümmend, siis me hääletame, seega võtke kaasa oma hääletuskaardid. aitäh!